Good afternoon, everybody. tere pärastlõunat ja tere tulemast petitsioonide komisjoni pärastlõunasele kohtumisele. kõigepealt ma loen ette koordinaatorite otsused, mis võeti vastu eile. paraku saadikuid ei ole väga palju kohal, aga ma tahaksin siiski läbi võtta selle päevakorra, mille me võtsime vastu kolmeteistkümnendaks, neljateistkümnendaks juuliks, see sai vastu võetud. nüüd raportid arvamuste kohta me otsustasime selle järgmisse koordinaatorite kohtumisse edasi lükata, et kas me peaksime AFCO raporti kohta arvamuse koostama või mitte. nüüd vaidlustatud soovitused kompromissid, mis ma välja pakkusin, võeti vastu, välja arvatud üks, see lükati edasi. see oli null null neli kaheksa, mis lükati edasi järgmisse kohtumisse. nüüd, mis puudutab B-punkte, siis terve rida sai suletud, mõned neist lükati edasi ja mõned neist jäävad avatuks ja mul on kõik üksikasjad siin, aga ma ei hakka neid teile ette lugema, see on liiga igav. nüüd, mis puudutab teabekogumise visiiti Tarantosse, see toimub novembris ja palju saadikuid juba on soovinud osaleda. me kiitsime heaks ka selle külaskäigu esialgse päevakorra ja delegatsiooni juhiks saab proua Edu, härra Eduard Martin ja koordinaatorid otsustasid härra Laviale samuti kutse saata äh, tema on keskkonnakomisjoni esimees, nemad lähevad keskkonnakomisjoniga juba juulikuus eh, Tarantosse, aga siis me kutsume septembrikuus eh, ta meie juurde, et ta tutvustaks ENMi delegatsiooni eh, kohtumise tulemusi, visiidi tulemusi, et teeksime nii koostööd. nüüd, mis puudutab aasta kaks tuhat seitseteist esimest poolaastat ja töö planeerimist, siis me palusime, et koordinaatorid esitaksid oma ettepanekud veel enne suvepuhkuste algust, milliseid kuulamisi nad tahavad ja visiite korraldada. nüüd, mis puudutab hääletusõiguse alast küsimust, me otsustasime, et me koostame selle küsimuse pärast seda, kui me oleme ära kuulanud kuulamise vaba liikumise küsimuses oktoobris ja enne seda midagi ei tee nüüd, mis puudutab kodukorra eh, revideerimist, siis koordinaatorid otsustasid saata kirja AFCO töörühma esimehele, me palume, et eh, saaksime lõppdokumendi järeldustega, millele siis reageerida ja lõpuks oli meil väga eh, huvitav aruanne laste heaolu töörühmalt. Eleonora Eevi valgustas meid, mida töörühm on teinud ja rääkis ka oma eesmärgist töödokument esitada koos soovitustega veel enne selle aasta lõppu. ja me otsustasime ka, et töörühma poolt välja pakutud üritus leiab aset aasta lõpul ja saadame kirja ka Taani eh, valitsusele koos töörühma ettepanekutega. nüüd muud päevakorrapunktid oli kaks üsna huvipakkuvat infokildu. kõigepealt härra Svoboda ja härra Hübner, proua Hübneri kiri, kus meid kutsuti AFCO juuri töörühma vastavatele kohtumistele, kus käsitletakse paremat õigusloomet ja sellealast institutsioonide vahelist kokkulepet ja härra Maarjas ECR-ist hakkab esindama meid seal. ja härra Schultzi kirjast rääkisime, mis puudutab läbipaistvust läbipaistvusalast kuulamist, mis toimus täna hommikupoolikul ja mina lubasin, et ma palun kohtumist eh, härra Schultziga tema büroolt ja tahan arutada seda tema kirja meie komisjonile seal kohtumisel. selline oli koordinaatorite töö tulemus ja nüüd on mul suur hea meel tervitada siin meie juures proua Jenny Winklerit, kes on eh, teadur Eh, pädevuskeskusest, mis käsitleb just energeetikapoliitikat, energiaturgusid, Fraunhoferi instituudist on tema. ja nüüd me kuulame ära proua Vinkleri ettekande, mis puudutab Euroopa Liidu ja liikmesriikide päikeseenergiapoliitika eh, küsimusi ja seda meie komisjoni laekunud petitsioonide vaatevinklist, palun jah, suur tänu kõigepealt, et kutsusite mind. meie instituut äh, paluti, äh, et äh, me uuriksime päikeseenergiaalaseid petitsioone, mis me oleme saanud, mis teie olete saanud viimastel aastatel ja pean kohe alguses ütlema, et meie ei ole ju juuraspetsialistid nii et sellepärast on juba mõned asjad välja jäänud siit uuringust mis eh, võib-olla vajavad eh, eh, juriidilisi samme parlamendi poolt. aga kõigepealt ma tutvustan seda, mida me panime kirja oma uurimisse, uuringusse, mida me öö, oleme tuvastanud nende petitsioonide alusel. kõigepealt väga lühidalt ma tutvustan Euroopa Liidu liikmesriikide taastuvenergiaalast poliitikat ja siis tulen juba petitsioonide endi juurde. me oleme nad rühmitanud kolme eh, rühma. esimene on eh, sagedased ja retroaktiivsed poliitilised muutused, teine eh, on isetarbimine ja kolmas on konkurents ja töökohad ja võib-olla me sellel viimasel ei, ei jää aega peatuda põhjalikumalt. ja pärast seda, kui me oleme kõik need teemad, petitsioonid läbi vaadanud, siis on ka väikesed kokkuvõtted. kõigepealt taastuva energiapoliitika Euroopa Liidu liikmesriikides. kõik siin teavad, et praegu kehtib direktiiv kaks tuhat üheksa murd kakskümmend kaheksa see on see RES direktiiv, taastuvate energiaallikate direktiiv, mis seab liikmesriikile siduvad eesmärgiks aastaks kaks tuhat kakskümmend, kui palju energiat peab olema taastuvatest energiaallikatest ja samuti näeb ette ka seire selle üle, kuidas on eesmärk saavutatud. aga liikmesriikidel on üsna vabad käed, mis puudutab instrumente, instrumentide valikut eesmärkide saavutamiseks. enne seda direktiivi arutati pikalt, et kas äh, oleks vaja ühte harmoneeritud instrumenti või mitte selleks, et saavutada eesmärgid, aga lõpuks ikkagi otsustati, et liikmesriigid võivad ise otsustada, mida nad tahavad teha. praegu on erinevad toetuskavad Euroopa Liidu liikmesriikides kasutusel, kvoodiskeemid näiteks. kolmes-neljas riigis kasutatakse neid, siis on ka võrku andmise kavad Äh, see puudutab neid võrgu andmise tasusid ja preemiaid, mida mõnes riigis kasutatakse, ikka rohkem ja rohkem äh, riike kasutab oksjone. sest viimased riigiabi suunised aastast kaks tuhat neliteist öeldi, et oksjone peab hakkama kasutama äh, selleks, et toetada taastuvaid energiaallikaid, nüüd selle taga tehakse paljudes liikmesriikides. ja mm, seda seoses võrkuandmise kavadega. kolmel teemal petitsioonid, ma juba ütlesin, ja need petitsioonid puudutasid nelja riigi, Belgia, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania. Saksa petitsioon hästi ei sobitu, see on isetarbimine, aga väga konkreetsel teemal tehnilised eeskirjad isehäälestuvate eh, päikesepaneelide eh, kontekstis. sellest ma täna ei räägi. ja Itaalia petitsioon puudutas konkurentsi ja töökohti ja sellest ma ka täna ei räägi koondan tähelepanu Belgia ja Hispaania petitsioonidele. Belgiast oli üks petitsioon, mis puudutas seda, et väga ruttu sagedasti muutub äh, poliitika, toetuspoliitika ja Valloonias, ühes Belgia piirkonnas on see probleemiks ja Hispaaniastki tuli palju petitsioone, nimelt poliitika on väga muutlik olnud viimastel aastatel ja tagasiulatuva jõuga on olnud need muudatused ja ka ise tarbimisest räägin kõigepealt need sagedased ja tagasiulatuva jõuga äh, muudatused tegevuspoliitikas. Äh, kui äh, jah, mingi taastuvenergia genereerimise allikas luuakse, siis see seondub ka riskidega, kui poliitika muutub, aga riskid, see tähendab seda, et kulud võivad minna suuremaks. kulud on suuremad, kui asi on riskantnem ja ka need tagasiulatuvad poliitika muudatused äh, suurendavad riski ja jällegi äh, kulud kasvavad. aga see tähendab ka seda, et ei võeta kasutusele uusi võimsusi, sest äh, kaardetakse riiki investeerida, kui seal on nii palju poliitilisi muudatusi. mis toimus Hispaanias? Hispaanias oli aastani kaks tuhat seitse, äh, oldi alati esirinnas taastuvenergia laienemise alal ja väga head instrumendid töötati välja, nagu see võrku andmise preemia alam- ja ülempiiriga ja investeerijad Hispaanias said valida mm, aastal kaks tuhat seitse erinevate toetuste vahel, aga mis siis toimus? aastal kaks tuhat seitse. nimelt väga palju paigaldati päikeseenergia võimsusi. Te näete kaks tuhat kaheksa, kui palju eh, neid rajati ja nii oli ka teistes riikides, Itaalias, Saksamaal oli ka selline buum ja Belgias samuti. ja selle buumil olid mitmesuguseid põhjuseid. kõigepealt väga palju toetati just võrguandmise eh, tasusid ja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 and there was easy access to credit. So we had this huge eh, vahepeal läks päikesepaneelid väga moodi ja ning äh, mitte ainult eh, Hispaanias, siin oli ka muid aspekte, mida tuli arvesse võtta, näiteks taastuvenergiate kasvavad, kasvav kulukus, samuti ka gaasielektrijaamade äh, kulud ja samuti äh, olid Hispaanias ka reguleeritud jaehinnad, äh, mis äh, tõid, mis tähendas seda, et hinnamuutused ei langenud tarbijatele, vaid teenuse osutajatele. samas aga nõudlus vähenes seoses finantskriisiga, mis rõhutas ka defitsiidi probleeme ja samuti kõik see eh, tõi kaasa eh, siis eh, kasvu ja see on võib-olla ka suurim elektrienergeetika sektori defitsiit, mis sellega ka seoses esile kerkis. ning sellega seoses otsustas Hispaania valitsus, et nad peavad taastuvenergiate toetamist muutma ja see puudutas erinevaid äh, elektrijaamasid. Äh, praegusel hetkel on probleem selles, et ei ole võimalik, äh, ei, et ei ole võimalik enam toetusi saada taastuvenergiatesse äh, investeerimise eest ning probleemid on ka olemasolevate elektrijaamade toetamises kaks tuhat äh, kaksteist loodi energia, elektri tootmisele seitsmeprotsendine maks ja, ja kaks tuhat neliteist muudeti toetussüsteemi täielikult olemasolevatele elektritootjatele ja nad vastava, nad maksavad praegu siis äh, vastavalt aru, mõistlikule kasumlikkusele ja siin on kõige olulisem aspekt see, et äh, minevikus äh, saadud maksed äh, võetakse samuti arvesse. see tähendab seda, et paljude taastuvenergia tootjate sissetulekud oluliselt vähenevad. selle tagajärjed on see, et praktiliselt on täiesti peatunud fotokolvaanikasse investeerimine, samuti olemasolevate energiatootjate äh, tööd on tabanud suuremad kahjumid ning äh, äh, sekkumine Euroopa tasandil võib olla võimalik ainult siis, kui Hispaania oma eesmärkideni ei jõua. mulle esitati nüüd kommentaar, et võib-olla ka on mingisugune õiguslik tegevus sellega seotud. võib-olla peaksite sellest rääkima pärast minu sõnavõttu tuleme nüüd Valloonia juurde, meil on äh, seal muudkui seal olnud kaebusi selle kohta, et poliitika muutub tihti, näiteks kvoodisüsteem äh, kehtis kahe tuhande teisest aastast alates garantii, garanteeritud miinimumhind oli kuuskümmend viis eurot megavatt-tunni kohta, toetusaeg viisteist aastat ja sertifikaatid äh, kehtisid e, kest-, toodetud megavatt-tunni kohta ning äh, äh, taastuvenergiate valdkonnas tekkis tõeline buum seoses äh, kõrgetele toetustele, samas sertifikaatide hinnad langesid miinimumhinnani. see on probleem mitte ainult olemasolevatele energiatootjatele, vaid ka tulevastele projektidele, mille aluseks on biomass. ja selle reageeringuna sellele otsustas Valloonia valitsus muudatused sisse viia alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, eriti puudutas energiatootjaks toodavad kuni kümme eh, kilovatt-tundi. I don't know. It doesn't seem to work now, this pointer. So I just go through the nii et ma vaatan läbi need muudatused, mis toimusid Valloonias, kõigepealt muudeti toetuste süsteemi, vähendati keskmist sertifikaati aastatel kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist, ka aastal kaks tuhat kolmteist ja märtsis kaks tuhat neliteist muudeti toetuste süsteemi äh, täielikult, nüüd on iga-aastane preemium väiketootjatele, see põhineb KVP-del, aga see võib olla ka mõõdikupõhine ja üldiselt võib öelda, et äh, see süsteem ei ole äh, päikeseenergia tootjatele atraktiivne. aga me näeme, et et need muudatused siin on muutnud väga olulisel määral päikesepaneelide paigaldamist, viimasel ajal on see oluliselt vähenenud. Äh, nii et äh, trend on sarnane Hispaaniaga ja järeldused on see, et sa-, sagedased ja tagasiulatuvad poliitika muudatused äh, tähendavad seda, et stabiilne keskkond on oluline taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks Äh, aga samas äh, muudatused toetusskeemides ei anna põhjust mingiteks juriidilisteks sammudeks ja Euroopa Parlament peaks tegema lobi selleks, et Euroopa Komisjoni suunised taastuvenergiaskeemide äh, ülesehitamiseks võetaks maksimaalselt kasutusele ja nüüd tuleme oma tarbimise juurde Äh, oma tarbimine on kohalikult toodetud energia kasutamine üldiselt äh, katusel olevate äh, paneelide kaudu, selle kasumlikkus sõltub hinnast, kuludest ja tarbimise ja tootmise kooskõlast ja hind on sõltuv ka muuhulgas hulgimüügi hinnast, maksudest ja tasudest ja samuti võib äh, regulatsioon olla erinev sõlt-, ekspordile, äh, oma tarbimisel on äh, mõju võrgu tasandil, ühest küljest on kõrgemad või positiivne mõju, tarbijad muutuvad autonoomsemateks, nad saavad rahustamist rahastamist äh, säästvate energiaallikate kasutuselevõtuks ja süsteemi kaod vähenevad, teisest küljest jällegi on investeeringud vähem tõhusad, tekivad samuti äh, kõikumised võrgutasudes ja äh, süsteem ei ole väga tõhus, nii et kõrge omatarbimise määr ei ole väga kasulik. Hispaanias võeti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal välja uus omatarbimise Äh, seadus, millega öeldi, et äh, võrku antud energiat ei tasustata ja isetarbijad peavad saam-, maksma eraldi nii-öelda päikesemaksu, äh, nad ei pea küll maksma võrgutasu, aga kehtivad kõik teised tasud ja see kehtib olemasolevate tootjate kohta. see tähendab seda, et tegelikult iseenda jaoks tootmine praegusel hetkel on väga äh, Äh, ebasoodus Hispaanias. Äh, opositsiooniparteid olid sellele seadusele vastu ja nad tahtsid äh, pärast valimisi seda muuta, aga valimised, uued valimised on varsti tulemas. nii et tegelikult see ongi kõik Hispaania oma tarbimise kohta praktiliselt ei ole Hispaanias praegu võimalik oma tarbeks elektrit toota. Valoonia näitel nende süsteem on natukene teistsugune, neil on äh, netokoguste mõõtmise süsteem, mis muudab oma tarbimise rahaliselt kasulikuks. toimus arutelu, millele viidati ka petitsioonis, et äh, tuleks ju sisse viia võrgutasu äh,. arutelu toimus juulis kaks tuhat viisteist, aga Liegi apellatsioonikohus lükkas selle äh, tagasi, nii et praegu see ei jõustu. oma tarbijate, oma tarbimise eelised võrgu seisukohalt on minimaalsed, samas kulud teistele võib tõusta, nii et Euroopa Parlamendi huvi on, on tegutseda selleks, et reeglid oleks kõigile selged ja et ei toimu, need ei toimuks, et ei toimuks tagasiulatuvaid muudatusi. nii et see oli nüüd kõik nende petitsioonide osas kokkuvõtteks Euroopa eesmärgid on siduvad aastaks kaks tuhat kakskümmend, mis puudutavad säästavate allikate kasutusse võtmist Äh, aga liikmesriigid saavad ise valida oma poliitika instrumentid, oluline on stabiilne poliitika, äh, oma tarbimise mõju ei ole üheselt äh, positiivne ega negatiivne ja praegusel hetkel ei ole mingit õiguslikku alust Euroopa Liidu tasandil sammude võtmiseks, suur tänu! Ah, my... Teil jah, te ei olnud üldse pikale veninud teie ettekanne, aga ma ei viga oli minus, ma ei seadnud teile täpseid ajalisi raame, igatahes suur tänu teile sissejuhatuse eest ja selle uuringu tutvustuse eest, see on kõigile kättesaadav. Te võite selle ka siit sissepääsu juurest võtta paberil. ja nüüd saab sõna komisjon ja mul on eh, siin kaks nime, proua Egea ja härra Steinkool. nüüd on sõna teil. suur tänu komisjon tervitab parlamendi poolt uuringu tellimist. komisjon on nõus mitmete järeldustega selles uuringus, uuringus. eelkõige on komisjon nõus sellega, et taastuvenergia allikaid puudutavad poliitikad peaksid olema stabiilsed ja ei tohiks toimida sagedasi ja tagasiulatuvaid muudatusi ja me saame aru, et et eh, regulatiivsel riskil, mis nende muudatustega seostub, on eh, mõju ka kapitalikulule investeeringute juures ja infrastruktuuri arendamisele ning seetõttu mõjutab see mm, taastuvenergiaallikatele ülemineku protsessi. seetõttu on komisjon oma suunistes Äh, taastuvenergiaallika toetuste maksmiste osas on soovitanud selliseid muudatusi vältida ja komisjon on ka kritiseerinud minevikus selliseid muudatusi. me näeme, et nendel on negatiivne mõju investorite usaldusele. mis puudutab oma tarbimist, siis on komisjon seisukohal, et taastuv energia oma tarbimisel võib olla oluline roll energiaturu arengus, sest nii turud kui ka võrgud muutuvad targemaks. Smart grid'ist käib jutt. Äh, me avaldasime ka eelmisel aastal suunised oma tarbimise poliitikate kujundamiseks ja äh, sealt toodi välja nii selle eelised nii tarbijate kui ka süsteemi seisukohalt. oma tarbimine võib hõlbustada tarbijate autonoomsuse suurendamist ja lubades neil saada tasu energiaturult, võimaldab luua tarku tarbimislahendusi, ta võimaldab vähendada energiasüsteemide kulusid, näiteks äh, võib aidata äh, päikesepaneelide kasutamine päikeselise kliimaga riikides tippkoormust energiasüsteemidele ja samuti kohalik energiatarbimine vähendab äh, süsteemi kadusid. samas tõime oma teatises ka välja, et oma tarbimine võib tekitada ka teatavaid väljakutseid. näiteks äh, võib võrku antud lisaelekter tekitada väljakutseid võrgu opereerimises, sellega saab meie arvates, selle saab meie arvates lahendada smart grid tehnoloogia abil. uuringus oli ka üks järeldus äh, äh, taastuvenergia poliitika kohta, meie kohta ütleksime, et viimase viie aasta jooksul on taastuvenergiasektor, loonud umbes pool miljonit uut töökohta ja äh, on loonud umbes sada nelikümmend miljardit eurot käivet. see teeb Euroopa Liidust olulise tegija rahvusvahelistel turgudel ja komisjon on nüüd valmistamas ette äh, taastuvenergia direktiivi rääki-, äh, läbivaatamist, et viia see kooskõlla kaks tuhat kolmkümmend Äh, tegevuskavaga äh, ja suurendada veel kord ähm, taastuvenergiaallikate osakaalu. meie eesmärgiks on luua silge äh, õiguslik raamistik investoritele tõhusaks toimimiseks. aitäh ja nüüd annaksin sõna kolleegidele aga püüge, püüdke palun kommenteerida ainult uuringut, petitsioonidega tegeleme hiljem eraldi. kui te tunnete, et te tahate rääkida petitsioonidest, siis hoidke hetk ennast tagasi ja me räägime petitsioonidest kohe varsti. praegu on mul siin härra Blanco Lopes, palun. suur tänu teile, proua juhataja. väga raske on eraldada ühte küsimust teisest sest see raport, mis meile siin esitati, tema äh, allikaks ongi need petitsioonid, mille nüüd äh, kuuleme, kuid tahaksin rõhutada siin mõningaid küsimusi, mida siin on mainitud. kuulsime, et äh, komisjon oma raportis taastuvenergiate kasutusele võtmise eesmärkide täitmise kohta, mis peaks toimuma neljapäeval, hoiatab, et et administratiivsed tõkked ning õiguslik ebakindlus äh, takistavad selle sektori arengut. ning äh, siin on äh, probleeme Hispaanial, kus kõige vähem edasiminekut roheliste megavattide tootmisel ja mille kohta on esitatud mitmed hagid just nimelt seoses äh, seadusemuutusega, millele viitab raport, mida just kuulsime. olen selle vastu protesteerinud selle parlamendi koosseisu töö algusest peale. olen esitanud ka korduvalt suulisi ja kirjalikke küsimusi Euroopa Komisjonile. ja raport, mida hääletatakse neljapäeval, sellesse ma äh, panin, esitasin muudatusettepanekuid, kus palume komisjoni, et äh, äh, hoidutaks hilisemaid muudatusi sisse viimast ehm, ehm, uute ehm, taastuvate energialiikidele mõeldud abide eh, küsimuses ja ärgem unustagem, et Hispaanias eh, on selle sektori arengu vastu tegutsenud eh, ja vähendanud õiguslikku kindlust ja vähendanud kõiki stiimuleid uute investeeringute tegemiseks. õiguslik ebakindlus ning turu ebakindlus äh, mõjutavad negatiivselt äh, investeeringuid, mitte ainult, äh, mitte ainult fotogalvaanika sektori valdkonnas, vaid ka mujal. komisjon kinnitab, et Hispaania ei ole rikkunud taastuvenergiate direktiivi, sest see, selles langeb palju pädevusi liikmesriikidele kuid siin me arutame ühte küsimust, mis on palju keerulisem, palju tundlikum kui see direktiiv ise ja tema roll meie Euroopa majanduse dekarboniseerimises. vaid me räägime siin legitiimsetest ootustest, räägime siin eh, petitsiooni esitajatest, kes on kodanikud ja tarbijad ja kes investeerivad puhtatesse ja puhastesse energiatesse ole vastavalt olemasolevatele reeglitele Eh, nad ei oota, nad ei ole valmis selleks, et eh, reeglid muutuvad ja nende eh, valitsuse tegevus viib sellise olulise sektori, mis oli väga kõrgel tasemel, pankrotti. suur tänu teile! Thank you very much and I am now no- suur tänu! ja ma märkan nüüd, et meil on väga palju hispaanlasi kohal, mul on selle üle väga hea meel, et nii palju Hispaania kolleegi on täna PETi komisjonis kohal, aga ma tean ka, et pühapäeval on Hispaania jaoks väga oluline päev, on valimiste päev ma palun, et te siin komisjonis kampaaniat ei teeks, sellepärast et siin me tegeleme kodanike huvidega, petitsioonidega, räägime sellest uuringust, nii et palun ärge üksteist rünnake ja ärge politiseerige neid küsimusi, need on liiga olulised, et neid politiseerida. nii palun vabandust, et kasutasin nüüd esimehe privileegi, aga selleks, et meil oleks siin positiivne atmosfäär, ma palun, et te peaksite reeglitest kinni. ja nüüd me kommenteerime uuringut, varsti jõuame petitsioonide juurde. härra Valesja. Polish are the Spaniards of the tegelikult poolakaid nimetatakse ka põhjahispaanlasteks, nii et ma alustaksin sellest, et meil oli kohtumine eile proua Riley'ga, Euroopa Ombudsmaniga, kes tutvustas oma aastaaruannet, me rääkisime läbipaistvusest, tegelikult läbipaistvusest me räägime iga päev. ja sellest kontekstist ma pean äh, viitama teatavatele uuringu puudujääkidele, sellepärast et kui ma selle läbi lugesin, siis ma pean kahtluse alla seadma selle objektiivsuse. ja ma tahaksin teada, milliste kriteeriumide alusel valiti see instituut, kes selle äh, uuringu läbi viis, see on praegu Euroopa Parlamendi ametlik dokument, mis peaks kujutama endast äh, põhjaliku äh, probleemi analüüsi ja siin esitatud andmed peaksid andma võimaluse lugejale võimaluse äh, sõnastada omaenda seisukoht ja proua Raili rääkis eile väga pikalt sellest, kui oluline on valida äh, kallutamata eksperdid. nii et kõik liikmed saaksid äh, kasu pakutud ekspertteadest ja kui ma nüüd lugesin seda uuringut, siis siin on hulk poliitilisi kommentaare, mis suunavad lugejat väga konkreetses suunas ja minu jaoks on see äh, täiesti mitteaktsepteeritav sellises dokumendis, ma toon teile ühe näite. kolmeteistkümnendal leheküljel viidet-, väidetakse, et taastuvenergiajaamad ehitati eeldusel, et kakskümmend viis aastat on kasum garanteeritud. kas see on nüüd öö, äh, öö, äh, fakt või on see kallutatud arvamus? kolmekümnendal leheküljel öeldakse, et viimaste muudatuste legaalsus on veel ebaselge ja jääb selleks, kuni tuleb otsus kohtult, mille keskmine menetluse kiirus on kaks aastat. Need on lihtsalt kaks sellist väidet, millele ma tahtsin tähelepanu juhtuda, juhtida, aga siin on veel poliitilise alatooniga kommentaare, mis mind häirivad, nii et ma tahaksin, et sekretäriaat võib-olla mitte täna, aga kunagi hiljem selgitaks, millise menetluse alusel valiti eksperdid. sest on oluline, et me saaksime objektiivsemat võimalikku teavet uuringuid, ilma et need sisaldaks poliitilisi kommentaare. meie oleme poliitikud ja peaksime need kommentaarid lisama ja me ootame, et eksperdid oleksid objektiivsed ja kallutamata. nüüd ma tahaksin, et me tulevikus keskenduksime sellele. suur tänu. Jarek, ma usun, et me arutame seda teemat veel. nüüd annan sõna Roosale. suur tänu olen nõus täiesti sellega, mida ütles kolleeg Valessa, tahaksin paluda komisjoni, et ta selgitaks, eh, milliste kriteeriumide alusel sellised lepingud on sõlmitud, tegemist on eraettevõttega ja ma tahaksin teada, millised ettevõtted et, äh, Eh, toetavad seda instituuti ja mida ja kuidas seda, selle finantseeringut uuritud on. tegemist on poliitilise dokumendiga, selle oleks võinud koostada üks võitnud ükskõik milline vasakpoolne partei eh, koostada, mitte Rahvapartei, toon selle kohta ka näiteid. Eh, see raport tunnistab, et, et tegemist on olnud liialt kulukate tehnoloogiatega ning äh, äh, äh, küsimuses on ka see, et võib-olla on need projektid kokku pandud vigaselt juba alguselt ning öeldud on ka selles, et et siin on öeldud ka, et linnavalitsused on andnud toetuseid, kuid seda pole kunagi nii olnud, sest toetused on määratud autonoomsete piirkondade poolt ning leheküljel kolmteist räägib raport sellest, et, ähm, et taastuvenergia äh, tootmisüksused äh, ehitati aluseks äh, et võttis alg-, võeti aluseks selle, et lubati toetusi kolmkümmend viis aastat maksta, kuid direktiiv, mis seal aluseks oli, aastast kaks tuhat üks võttis äh, aluseks, äh, lubas toetused üheteistkümneks aastaks. ning äh, kui saaksime näiteks selliseid muudatusi teeks, siis kas nad võtaks, mõeleks seda retroaktiivseks muutuseks ja samuti on öeldud, et, et veel on lõppohtu, oht, lõpp, et põhiseaduskohus ei ole lõplikku otsust langetanud, on langetanud, sest toetati otsusega Hispaania valitsus. tegemist on väga poliitiliste vaidlust, kasutada siin sellist terminit, mida kasutavad ainult vasakpoolsed, räägite päikese maksustamisest, seda kasutavad ainult vasakpoolsed parteid, ning et see ei ole tehniline eh, eh, väljend ning miks eh, Saksamaal toimuv on siis nende koostajate meelest legitiimne ja mina tahaksin teada, kas see termin, mida te kasutate, päikese maksustamine, miks te seda terminit kasutate? Te, äh, kas te kasutasite seda inter, interneti alusel, kas te külastasite Belgiat ja Hispaaniat, et informatsiooni saada, kes selle informatsiooni teile edastas ning pean teile ütlema ka seda, et äh, tööstuspoliitika näitab, et Euroopa ettevõtted, eriti Saksa ettevõtted, on turuosa kadunud, kaotanud viimastel aastatel seoses äh, just nimelt fotokolvaniga vahendite tootmisel, sellesse on üle võtnud äh, Hiina ettevõtted, üheksakümmend protsenti päikesepaneelidest äh, tuleb Hiinast. kas te arvate, et äh, tööstuspoliitika seisukohast lähtudest on mõistlik toetada Hiina poolt ehitatud väikesepaneelide ülesseadmist? loomulikult on ka punkte, mille osas me oleme nõus, näiteks raamistik peab olema stabiilne, kuid veel kord, nagu ka minu kolleeg Valesse, ma paluksin, et äh, mis kriteeriumitele toetused te selle raporti tellisite, sest minu meelest on tegemist äh, ebaobjektiivse ja poliitika, äh, täiesti poliitilise sissetoomaga, poliitikud oleme siin meie, mitte teadlased. härra Urtas, palun. suur tänu teile no äh, lüües maha äh, sõnumitooja ei suuda reaalsust muuta, sest selle äh, sama, seda, mida see raportit ütleb, mis raport ütleb, on öelnud ka paljud nimekad rahvusvahelised institutsioonid ja ettevõtted ning lisaks sellele peame tänama alati sekretäriaati, kes on teinud ära väga tubli töö ja arvan, et siin äh, sõnumitoojad rünnata on väga inetu. igatahes ma tänan äh, neid, kes selle uuringu, uurimuse äh, toetasid, see peegeldab väga hästi praegust olukorda ja ma sooviksin keskenduda siin kahele punktile, millest ei räägita siin kõigi poolt Eh, kuid ma tahaksin rääkida ka eh, energiapoliitika olukorrast Hispaanias ja siin on üks väga oluline punkt, mida tuleb rõhutada ja mida tuleb arvesse võtta selle arutelu edasiarendamisel, see puudutab eh, ehk siis kabineti prioriteeti, mis on äärmiselt problemaatiline Hispaanias, ma räägin siin raport, tsiteerin siin raportist, mis kirjeldab seda Eh, piirab eh, ligipääsu eh, taastuvenergiatele seoses majandustingimustega turul ning rõhutatakse, et see prioriteet võib tähendada ka taastuvenergia direktiivi kaks tuhat üheksa murd kaheksa rikkumist. tegemist on olulise lõiguga, seda peaks me arvesse võtma siin komisjonis ning teine aspekt, mida arvesse võtta Eh, puudutab siis eh, eh, seda päikesemaksu, kuigi mõnedele see ei meeldi, aga nii see täpselt on. sest praegusel hetkel on, et maksustada ainult endale suunatud, endale kasutamiseks mõeldud taastuvenergiat Eh, selline suhtumine ei ole adekvaatne ja ma ei hakka siin rääkima üldse sellistest küsimustest nagu eh, nagu see, millest rääkis eh, minu sotsialistist eelkõneleja, tegemist on ju sellise olulise küsimusega nagu õiguskindlusega ja küsimus on nüüd siis selles, kuidas selline õiguskindluse puudus mõjutab taastuvenergia toot-, tootjaid Hispaanias ja sellega ma ka lõpetan Mr. härra Maragall, palun. suur tänu. ma ei taha pikendada ega keerulisemaks muuta, eriti võttes arvesse, mida ütles härra Utassun eelnevalt. toetan täielikult seda, mida tema ütles. sooviksin öelda ainult seda, et et kui me hakkame seda, eh, kui me peab, hakkame nüüd seda eh, seadust siin kirja, kritiseerima, siis varsti me ei lõpeta. Eh, ja praegu on tegemist väga spetsiifilise uurimusega, aga kui me peaks hakkama nüüd kogu energiasektorit üle vaatama Hispaanias ja kui me saaks ajas tagasi minna, siis näeme, kuidas mõned äh, äh, neist äh, selgitustest praeguse olukorra kohta kõlavad palju paremini kui teised, näiteks kõik see, mis puudutab tootmisvõimsuse küsimust Hispaanias, kõik see, mis puudutab näiteks installatsioonide ja suurte ettevõtete tegevust, mis on majanduslikult endiselt äärmiselt kasumlikud ja mis on äh, väga kasumlikud äh, ka sellise valitsuse jaoks, mis äh, tegutseb pidevalt suurettevõtete kasuks ja väiketootjate kahjuks. Need on kõik sellised erinevad faktorid, mis ei ole võib-olla seotud petitsiooniga, kuid need selgitavad seda, mida selles uuringus on ühel ähm, joonisel ära toodud, mis näitab äh, investeeringuid päikeseenergiasse Hispaanias ning kõiki neid meetmetega seoses, mis kasutusele võeti ning eh, ka valitsuse tagasiulatuva jõuga otsuseid, eh, siis näeme mitte ainult investeeringute pidurdumist, vaid ka igasuguse investeerimisvõimaluse ärakadumist. nii et eh, see tähendab seda, et see, et Euroopa Liidul Äh, ei ole võimalik oma, endale ise püstitatud eesmärke kuidagi täita, kui sellist tegutsemist lubatakse ja kui näeme, et äh, õiguslikust seisukohast lähtudes äh, oleme tunnistajaks selle mingisugusele karikatuurile. näiteks Gas Natural esitas hagi Hispaania riigi vastu sellepärast, et leiti, et Eh, liialt toetatakse taastuvenergiaid. no vaatame siis, kas eh, lähme täpselt, jõuame täpselt, lähme täpselt vastupidises suunas sellele, kuhu alguses sooviti minna. suur tänu. Eh, nüüd saab sõna veel härra Terri Kavras ja pärast seda panen kõnelejate nimekirja kinni ja lähme petitsioonide juurde. me oleme, kes on juba väga kaua oodanud. härra Terri Kavras ma sooviksin lisada kaks lühikest kommentaari oma kolleegidele. Nende kahele, kahele viimasele, kellega ma nõus olen, siin on kaks üldist küsimust, äh, mis on väga olulised kõigepealt äh, taastuvenergiate toetamise ärakaotamine Hispaanias ei ole mitte ainult energiapoliitika äh, Eh, soovitud suunale vastupidise suuna võtmise Hispaanias, vaid see kahjustab eh, ka olukorra, kus Hispaanias on energia maailma kallim, vähemalt Euroopas on ta maailma kõige kallim. teiseks eh, on selline põhimõte Rooma õiguses, mis ütleb legis non retrantuntur ehk siis, et, et ei ole võimalik tagasiulatavalt äh, seadusi rakendada, eriti kui see kahjustab investeeringuid pärast seda, kui riik on neile garantiid esitanud, isegi kui seda ei teinud äh, sama valitsus, aga garantiid esitab ju riik. suur tänu! Thank you very much! suur tänu! mina vaatan praegu aknast välja Teie seda kahjuks ei tee, aga ma võin kinnitada, et päikest absoluutselt ei ole. ühes asjas me võime kindlad olla. Hispaanias päike paistab, teil on vedanud. Hispaanias näeb seda päikest palju sagedamini kui meie siin Brüsselis. nüüd ma arvan, et lõpetame selle uuringuteemalise arutelu. võtsime teadmiseks teiepoolsed kommentaarid ja tagasiside ja võtame äh, need järeldused teadmiseks ka petitsioonide hindamisel ja nüüd meie üheteistkümnes päevakorrapunkt on neliteist petitsiooni, ma ei hakka kõikide nende nimesid ette lugema, te teate, millest me räägime. ja kõigepealt on meil siinkohal neli petitsiooni esitajat ja ma annan igaühele sõna kolmeks minutiks ja alustame Osedonosust, siis Piet Holtrop, siis Alejandro Fernandez Lorenzo ja Juan Castro Chillamigo. nii et te saate sõna üksteise järel, me kuulame teid tähelepanelikult ja on väga huvitav, et te kõnelete üksteise järel, aga kõigepealt härra Tomuso. see on võimalik saada viis minutit. no kui on vaja, siis viis minutit, aga kui hädasti vaja ei ole, siis oleks hea, kui äkki saate natukene lühemalt teha. Eh, kiiresti kõigepealt sooviksin teid tänada sest äh, äh, päikesepaistelisel päeval on alati hea rääkida päikeseenergiast, Hispaanias on päikest palju, seda tuleb aga kasutada. aru ei saa ma sellest, et möödunud aastal äh, Brüsselis näiteks peegeldati rohkem päikesepaneele kui kogu Hispaanias. see loomulikult on ebanormaalne ning ma räägin nüüd sellest miks. kõigepealt see Ähm, reeglite muutused, nagu siin öeldud on, tehti tagasiulatava õigus, ulatusega äh, seadus ning äh, ähm, äh, seadus ähm, nägi ette, et makstu, makstakse seitse kuni üheksa protsenti, mis oli täiesti mõistlik. ja on fakt see, et investeeringu, investeerijad ootas, pidid ootama kakskümmend viis aastat ning Eh, vähemalt eh, esialgselt eh, siis see, mida öeldi alguses, oli väga erinev sellest, mis pidi tulema hiljem. ning peale selle oli loodud selline süsteem, mis Äh, ei usaldata vabadus, äh, äh, vaba turgu ega ettevõtet ja öeldi, et ettevõtja eksis, kui ta investeeris ning seega seadusandja arvutab välja, kui palju selle paigaldamine, süsteemi paigaldamine maksis ja kui palju ta peab selle pealt juurde maksma ning see tähendab seda, et loodi tuhat seitsesada standardjuhtumit ja juba üksnes väikesepaneelide Eh, juures on tehtud mitmed tuhanded eh, paigaldused. lisaks sellele on öeldud, et iga kolme ja iga kuue aasta tagant võidakse, eh, võidakse muuta tingimusi, mille kohaselt reguleeritakse taastuvenergia turgu. sellel joonisel te näete kärpeid. see kõigepealt oli siis Eh, see, mida e-, oodati, eh, millist eh, tulu oodati päikesepaneelidelt ja punane joon oli siis see, mis tegelikult sealt saada on. ning peab ütlema ka seda, et lisaks selles häda, on häda veel selles, et sanktsioneeritakse kõige tõhusamaid päike, päikese, päikeseenergia tootjaid. ja see rünnak päikeseenergiale, seda eh, täiendavad veel kaks eh, küsimust. kõigepealt eh, majanduslikud tõkked ehk siis päikesemaks, kõik parteid, välja arvatud Rahvapartei, aga muuhulgas ka liberaalid kasutavad sõnu päikesemaks ja see tähendab siis seda, et Eh, Hispaania valitsus ei ole saanud veel ainsatki senti maksusid päikesepaneelide pealt, sest eh, administratiivsed kohustused on nii suured ja. Eh, ja kuuskümmend protsenti Hispaania tarbija makstavast arvest on, on igakuine ja sõltub, sõltumata sellest, kui palju tarbija tarbib praegu on olukord nii absurdne, et kui öeldakse, et inimesele, kes eh, sõidab eh, rattaga, et ta maksaks eh, kõik need maksud ära, mida ta maksaks siis, kui ta autoga sõidaks. me võime siin rääkida asjast igat moodi, aga tegelikult nii see täpselt on. kolmandaks ja neljandaks arvame, et tegemist on kodanikuõigusega ja nagu igal inimesel on õigus oma kodus kasvatada viljapuid ja mitte maksta nende puuviljade pealt maksusid. samamoodi peaks olema meil õigus kasutada päikesepaneele, ilma et me selle pealt peaks mingisuguseid päikesemaksusid maksma. lisaks võrgu ühinemine, siin oleme me nõus sellega, et makstakse võrgukasutusõiguse eest, aga kui ei kasutata, ei tuleks maksta. ja lõpetuseks ma ei tahaks lõpetada ilma, et ma ütleks, et eh, meie ootasime, et Euroopa Komisjon oleks, oleks õiguskindluse allikaks, et aitaks meil taastada õiguskindluse Hispaanias, et ei tekiks nakatumisohtu nii-öelda teistele riikidele, sest äh, kõik see, mis toimub, kahjustab õiguskindlust kogu Hispaanias, sest praegusel hetkel on Hispaania kõige rohkem arbitraažikohtusse kaeb-, kaebusi esitatud äh, kogu Euroopas, tegemist on Euroopa probleemiga, mitte ainult Hispaania probleemiga ja Hispaania valitsus, eh, kes eh, konkurentsiametile esitas kaebuse, et see üheksa aastat hiljem otsustaks, et võis eh, olla ületoetamine, no sellist sõnastust pole olemas. see tekitab veel lisa ebakindluse, mis peaks kestma mitu aastat ja sellega seoses me palume petitsioonide komisjoni, et te alustaks rikkumismenetlust Hispaania kuningriigi vastu, Euroopa õiguse rikkumisele seoses õiguskindluse ja legitiimse usalduse rikkumise pärast ma paluksin, et et Konkurentsiamet lõpetaks uurimise toetuse maksmise kohta Hispaanias, et garanteerida õiguskindlust ja Euroopa Komisjoni rolli õiguskindluse toetajana ning samuti palumine, et äh, loodaks, äh, et koostataks äh, uuring äh, Eh, oma eh, toodetud energia kasutamise kohta, meil on palju päikest, kuid me kasutame, saame kasutada selleks, et eh, Kyoto protokolli eesmärke täita ja tuua töökohti, sest oleme tuhandeid töökohti viimastel aastatel kasutanud. Not five, but six and a half minutes. nüüd kuus ja pool minutit ja nüüd ma tunnen suurt rõõmu selle üle, et ma saan anda sõna härra Holtropile. Thank you very much uh Chairwoman. suur tänu. mina tahtsin kasutada erinevaid Euroopa Liidu eh, keeli eh, ja alustan saksa keeles. nagu advokaat eh, olen ma aastaid tegelenud sellega ta on andnud nõu nendele, kes on tahtnud Hispaanias investeerida taastuvasse energiaallikatesse ja ma olin nendele positiivset nõu anda. ma ütlesin, et Hispaania on kindel investeerimise objekt, Euroopa Liidu liikmesriik, eh, kes peab kinni Euroopa Liidu põhimõtetest. aga Hispaania valitsus on eh, haavanud seda õiguskindluse põhimõtet ja äh, Mm, eh, Hispaania aastast kaks tuhat kaksteist on saanud palju kaebusi Euroopa Komisjonilt Günter Oettingeri eh, veel juhtimise all Euroopa Komisjonis ja äh, ikka ja jälle on pöördutud ka Euroopa Kohtu poole ning ja kaebuste põhjuseks on taastuva energia allikate kärpimine. ning äh, Hispaania ülemkohus otsustas nelja häälega kolme vastu, neli ütlesid, et kõik on lubatud, kolm ütlesid, et, et äh, see, sellised uued normatiivid tuleks äh, täielikult ära nullida ja sellega seoses otsustati, et ei, et et, et ei rikuta Euroopa õigust. ja siin on veel üks teema, mida pole eh, siin mainitud. nimelt, et eh, esitati ka eh, hagid konkreetsetel juhtudel, näiteks Mursia piirkonna kohta, kuid need ei ole veel lahendit leidnud Eh, härra Kanjete, Euroopa Komisjon eh, tahavad, et asjad jääkski selliseks, eh, mis vähendaks investeerijate usaldust Euroopa energiaturu vastu. ei, ma ei tea, kas nad kavatsevad sellele olukorrale lõpu peale teha, ilma, ilma usalduseta ei ole ka investeeringuid loota ja see tähendab seda, et ei saa ka loota suuremat kasumlikkust ning see tähendab seda, et kahe tuhande kahekümnenda aasta energia eesmärgid äh, ei, ei saa kunagi täidetud. jah, äh, säästmine taastuvenergia arvelt ei ole seotud ainult sellega, et investeeringud ei tule, vaid on kahjustatud ka õigusriigi põhimõtteid. volinik Timmermans äh, peab garanteerima samas õigusriigi põhimõtete rakendumise kõikjal Euroopa Liidus. taastuvate energiate tootjad, taastuvenergia tootjad on saanud lubadusi, et neile hüvitatakse kulutused, aga nüüd on mängureegleid muutetud ja see ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega. ja ka tõhus õiguskaitse ei ole tagatud ning mida ma täna taotlen, ma palun, et te annaksite Euroopa Komisjonile julgustust, et alga-, algatataks komisjoni poolt rikkumismenetlus Hispaania vastu, kes eh, on õiguspäraseid ootusi rikkunud, õiguskindlustust ei ole taganud ega ole taganud ka eh, õiguskaitset. Eh, on vaja taastada taastuvenergia tootjate õigused Hispaanias ja see on vajalik mitte ainult Hispaaniale, vaid kogu Euroopale. kui komisjon talub seda olukorda, mis praegu on Hispaanias, siis teisedki riigid lähevad sama teed ja hakkavad eh, tegema kärpeid eh, ning eh, tulevad kohtumenetlused ja Euroopa muutub ebaturvaliseks kohaks investeeringutel, kus ka kodanike õigusi korralikult ei kaitsta. vastupidiselt Äh, uuringus väidetule äh, leheküljel kakskümmend ja Jenny Winkleri poolt öeldul ei ole nii, et Euroopa Komisjonil ei ole instrumente ja et äh, kuna direktiiv ei ütle, et tagasiulatuv tegevus on keelustatud, siis võib seda teha. IBV juhtumis ja Arlandi juhtumis on Euroopa Kohus va vastupidiselt otsustanud äh, ning eh, leidnud, et eh, Euroopa Komisjoni käsutuses on piisavalt instrumente, et menetlus käivitada. Thank you very much and suur tänu. ja nüüd saab sõna eh, Fernandes Lorenzo. Señora presidenta lugupeetud saadikud, proua juhataja, kõigepealt sooviksin teid tänada selle eest, et andsite meile võimaluse teie eest sõna võtta ja rääkida teiega probleemist Hispaanial tekkinud Hispaanias, mis on siis seotud äh, isetoodetud elektrienergia tarbimisega. ja äh, ma äh, tahaksin öelda kõigepealt seda, et ma olen informaatik ja mul ei ole asjaga professionaalselt mingit pistmist ja samas olema kodanik, kes maksab väga kõrgeid maksusid, mis kasvavad iga kuu ja sellega seoses ma maksin ise oma rahakotist kinni lennukipileti, et teie ees täna esineda. leian, et see on vajalik. pärast seda, kui võeti vastu ähm, seaduse enda toodetud energia tarbimise kohta kaheksateistkümnendal juulil kaks tuhat kolmteist, otsustasin kaks päeva hiljem avada Change.org äh, Eh, leheküljel uue petitsiooni, et sellest ebaõiglusest teada anda ja kui me kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaanuaris siin käisime, olime saanud kakskümmend, nelikümmend viis tuhat toetusallkirja ja praeguseks on neid allkirju juba kakssada nelikümmend üheksa tuhat. enamus opositsiooniparteisid on lubanud avalikult, et nad eh, võtavad seda seadust juhul, kui nad järgmisel pühapäeval valitsusse saavad. tõsi on, et Hispaanias eksisteerib eh, seadus viis murd kaks tuhat kuuskümnendast aprillist, mis keerab ähm, Eh, töötada eh, eh, poliitikutel ettevõtetes ette, era, eraettevõtetes, mis on seotud nende poliitikavaldkondadega, siis on väga palju erinevaid endiseid poliitikuid ja nende perekonnaliikmeid, kes töötavad nõunikena sellistes ettevõtetes ja olulistes aja, aja, ülehispaanilistes ajalehtedes äh, on räägitud ka näiteks kohtadest, äh, äh, töökohtadest, kus on töötanud endised peaministrid nagu Jose Maria Aznar Endesas ja Felipe Gonzalez Casnatural Fenossas ja ministrid Pedro Solbes ja Nela Salgado ja ka e-, e-, eksminister Angel Acebo on olnud tegevuses Iberdrolas ning võttes arvesse praegust seadust, eh, oleme eh, sunnitud eh, seda päikesemaksu maksma ja, ja ei tohi kasutada enda to toodetud energiat ning artikkel kolm selles seadus ütleb, et installatsioonid, mis on võrgust lahti ühendatud, on installat-, neid peetakse installatsioonideks, mis on võrguga ühendatud. see tähendab siis seda, et selline süsteem, mis hoiab ära energia süstimise eh, eh, võrgustikku meid sellest maksust ei vabandaks. kui ma nüüd võin võrdluse tuua, siis kui ma kasvatan õunu oma aias, siis iga kord, kui ma söön ühe õuna ära, saaks mõni, mõni puuviljamüüja pahaseks, sest ma ei maksa talle viiskümmend senti, nagu ma talle maksaks siis, kui ma selle õuna tema käest ostaks. tegemist on ebaõiglase maksuga. Eh, see takistab ka foto, galvaanilise energia levikut Hispaanias ja see on vastupidi teiste riikide tavadele nagu Belgia, Taani, Prantsusmaa ja Itaalia või näiteks vaadakem ähm, Põhja-Ameerikat, ähm, mis toimub neljakümne neljast viiekümne, neljakümne neljast viiekümnest äh, osariigist. Ehm, me äh, peame äh, praegu, kui vaatame netobilanssi, siis on olukord tehtud väga keeruliseks ja meie olukord on väga erinev selliste riikidega no,, sellisest riikidest nagu Portugalis, eh, kus näiteks installatsioonid eest eh, ei pea isegi teada andma kuni ühe koma viie kilovatt-tunnini ja sellises rii-, riigis nagu Hispaania, kus on nii palju päikest, ei ole lihtsalt mõistlik, et takistataks sellise puhta energia kasutusele võtmist nagu päikeseenergia. võtkem arvesse ka seda, et eh, Kyoto protokolli esimese tege-, kehtivusperioodi vältel kahe tuhande kaheksast kaheteistkümnenda aastani kasutas Hispaania kaheksasada miljonit eurot, et ehm, osta ehm, ehm, CO2 emissiooni õigust. lisaks sellele tuleb öelda ka seda, et kaks tuhat viisteist Äh, aasta kaks tuhat viisteist kakskümmend koma kolm protsenti äh, Hispaania elektrienergiast toodeti söega ja kolm koma üks ainult päikeseenergiast. palun aidake, et Hispaania valitsus, kes, milline see ka oleks järgmisest pühapäevast alates, ei takistaks enam puhast energiat arengut. avage, alustage ka uuringut, et äh, uurida, miks takistatakse taastuvenergia arengut Hispaanias. suur tänu ja viimane nende petitsioonide puhul on Juan Castro Gelamigo, palun. lugupeetud proua juhataja, kallid äh, saadikud, daamid ja härrad, erinevalt sellest, äh, mis äh, Äh, see teie töödokumendis on kirja pandud, nagu ta luges, proua juhataja ei ole ma täna ainult äh, Juan Castro Gil, äh, kes on Anpieri peasekretär või Anpier on assotsiatsioon, mis esindab kuutekümmet tuhandet Hispaania perekonda, kes toodavad enda tarbeks päikeseenergiat. täna olen ma ka Custodio, kes on Aragoni pensionär Valdo, kes on juuksur Valencias, ma olen Oli, kes on samuti, toodab enda jaoks päikeseenergiat, olen ka eh, Isabel, eh, kontoritöötaja Andaluusiast, eh, olen ka Jorge, kes on tuletõrju Kastil-, Kastillas. ma olen kõik need inimesed ja me kõik seisame teie ees ja palume õiglust. me palume õiglust sellepärast, et te olete tõesti viimasene, viimane koht, kuhu me saame pöörduda, kus me saame oma võitluse viia. kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande üheksanda aastani äh, Eh, otsustas üle kuuekümne tuhande väikeinvestori oma hoiused eh, ja oma lootused investeerida päikeseenergiasse üle terve Hispaania. nagu te mäletate, eh, Euroopa direktiivid mis toetasid taastuvenergiate kasutusele võtmist, kohus, kohustasid kõiki liikmesriike suunama vahendeid just selliste investeeringute toetamiseks ja Hispaanias oli olemas ka mitmed seadused ja normatiive erinevatelt valitsustelt, mis pakkusid kodanikele gar riigi garantiisid selliste investeeringute tegemiseks. selleks olid konkreetsed kuupäevad, hoolimata sellest, mida me siin nüüd kuulsime hoolimata ja need riigigarantiid muutusid äh, varsti lihtsalt tühjaks kirjasõnaks ja ainult viie aastaga on meil tagantjärele muudetud äh, äh, maksumäära lausa kümnel juhul, seda on uskumatu kuulda, aga nii see on kümnel korral. jõud ja kärped jõudsid lausa viiekümne protsendini esialgselt lubatud toetustest, pannes paljud perekonnad äärmiselt raskesse olukorda kõigest mõned nädalad tagasi eh, võtsid, võttis Hispaania ülemkohus vastu otsuse kõige eh, jõledama rünnaku kohta energia, päikeseenergia tootjate vastu kinnitades, et hoolimata paljudest muudatustest ei eh, ole rünnatud õiguskindlust ega ka Euroopa õigust ja sellega seoses uskumatu, kordan, uskumatu ei nähtud mingit põhjust pöörduda Euroopa Kohtu poole. Ülemkohtu seitse kohtunikku, kes selle otsusega tegelesid, kinnitasid neli, et äh, põllumees, õpetaja, kontoritöötaja, pensionär oleks pidanud suutma ette näha, et nende riik neid kavatseb petta. teised kolm kohtunikku kahetse-, väljendasid kahetsust väga karmide sõnadega äh, et minevikku üritati ümber eh, kirjutada ja et niimoodi hävitatakse usaldus seaduste ja institutsioonide vastu. ütlen veel kord, et kolm eh, põhi, eh, see ülemkohtu kohtunikku ütles nii. vaadake, kui raske on tagasi saada usaldust institutsioonide vastu. isegi komisjoni vastus petitsioonile, mis meid siia tõi, mis eh, on koostatud kindlasti praeguse energiavoliniku soovitustel, kes on Hispaania valitsuse endine minister, ei eh, ole lugenud ühtegi sõna meie poolt eh, esitatud petitsioonidest, nagu poleks midagi juhtunud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järel. mitte ühtegi sõna pole selle kohta öeldud, et kümme korda on muudetud tagantjärele seaduseid, mis pidid rakendama Euroopa, Euroopa direktiive, vähendades Eh, legitiimset usaldust ja õiguskindlust Euroopa valdkonnas. ja me teame kõik, et eh, loomulikult kõik riigid eh, saavad otsustada, kuidas, millistel tingimustel eesmärkideni jõuda, kuid see ei tohiks lubada neil rikkuda Euroopa õigust. kogu Euroopas praegusel hetkel näeme, kuidas kodanikud aina vähem usaldavad poliitikuid ja selle Eh, selle, seda just sellepärast, et kui sellised rikkumised toimuvad, siis liialt tihti eh, kaitstakse teineteist. Robert Schumann ja tema sõber Jean Monnet lõid selle, mis, eh, mida praegu peetakse Euroopa Liidu aluseks. Nad soovitasid koos kasutada söe- ja terasevarusid, mis olid kõige olulisemad relvatööstuse algallikateks öeldes, et ilma selleta ei ole keegi nii võimas, et võita sõda. ja praegune olukord näitab veel kord, et see, nii see tõesti on, uued energiaallikad on kõige eh, suuremad eh, võimu kontsentratsioonikeskused terves maailmas ja Hispaanias ei taheta, et eh, jõud oleks kodanike kätes ja sellepärast neid ka hävitatakse nagu sipelgaid. ma palun teid, proua juhataja, et te ei ole selle, selle barbaarsuse kaastegijad ja ta käivitaks äh, õigusloomelise tegevuse Hispaania kuningriigi vastu Euroopa õiguse rikkumise pärast, mis äh, rikub äh, neid põhimõtteid, mis Euroopa õigus on ette näinud õiguskindluse kohta. jah, nüüd saab sõna jälle komisjon, proua Egea ja härra Steinkool. suur tänu. suur tänu ka petitsioonide esitajatele et tulite tänasele kohtumisele ja teil olid väga selged sõnavõtud. kõik petitsioonid, mida me täna arutame, on seotud päikeseenergiaga, aga me peame eristama kahte erinevat teemat siin, mis on tõusetunud. esimene eh, on muudatused toetuskavades ja teine on eh, see omatarbealased eeskirjad Hispaaniast. mis puudutab esimest teemat, kui ma kommenteerisin uuringut, mida me täna kuulsime, siis komisjon on avalikult kritiseerinud neid muudatusi toetuskavades, mis on toimunud mitmetes liikmesriikides, sealhulgas ka Hispaanias. sest investeerijate kindlustunne kaob selliste muudatustega ja meie oma e, juhistes, kus oleme välja toonud parimad tegevuspraktikad, oleme ka öelnud, et välja kuulutatud muudatused toetuskavades on midagi, mida tuleks vältida, sest need takistavad tulevasi investeeringuid. aga taastuvenergia direktiiv, nagu uuring ka kinnitas, annab liikmesriikidele suure kaalutlusõiguse e, just toetus kavade valimise osas ja liikmesriigid peavad täitma oma eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend taastuva energia osakaalu osas ning võtma meetmeid, mis tagavad, et eh, taastuvenergia eh, kasutamine eh, kasvab vastavalt ettenähtud ülesannetele ja eesmärkidele liikmesriikidel on täielik voli ise otsustada, kuidas nad tahavad toetada taastuvenergiat. komisjon jälgib väga tähelepanelikult, mis toimub Hispaanias ja juhime tähelepanu mis tahes eh, negatiivsetele tagajärgedele, mis eh, need muudatused toetuskavades võivad kaasa tuua eh, Hispaania üldeesmärgi saavutamisele. aga Hispaania on täitmas oma oma eesmärki. aastal kaks tuhat neliteist moodustasid taastuv äh, energia osakaal kuusteist protsenti äh, ja orienteeruv äh, näitaja oli kaksteist koma viis protsenti selleks aastaks, nii et nad ennetavad oma eesmärki ja on seda täitmas. nüüd Euroopa öö, kohtupraktika öö, viitab sellele, et liikmesriigi kohus on kõige õigem koht äh, nende vaidluste lahendamiseks ja Hispaania kohus ja ülemkohus on leidnud, et need muudatused ei ole vastuolus ähm, õiguskindluse põhimõtetega ja Euroopa Komisjon on ka leidnud, et rikkumismenetluse käivitamiseks ei ole piisavat alust, seetõttu ja komisjon austab Euro-, Hispaania kohtu otsuseid nüüd eh, taastuvenergia direktiivi läbivaatamine, eh, mida läks me valmistuma aasta lõpus, eh, peab hakkama sisaldama ka sätteid, mis näevad ette, et regulatiivne raamistik peab olema stabiilne. me tahame toetuskavadele ühised reeglid koostada, mis tagavad stabiilse raamistiku ja hoiavad ära tagasiulatuva jõuga muudatused. Mm, ning tegemist on riigiabi Äh, juhistele, täiendavate juhistega meie poolt. nüüd, mis komisjonil kõige rohkem muret valmistab, on järgmine. me tahame, et tarbijad tõesti ise toodaksid ja kasutaksid ka äh, energiat ja kaks tuhat viisteist me käivitasime Energialiidu strateegiat, milles me oleme seadnud eesmärgid Äh, ja paigutanud kodanikud meie keskmesse. me tahame, et ka uutele energiaallikatele üleminekul kodanikud võtaksid äh, omale vastutuse, oleksid aktiivsed osalised äh, turul ja tahame kaitsta ka kaitsetuid tarbijaid. ja meilt on tulnud ka teatis, mis puudutab info jagamist energiatarbijatele. parlament arutab praegu seda. ja see uus kokkulepe tarbijatega tugineb kolmele sambale, strateegia, mis aitab eh, paremini infot jagada ja sellega saavad tarbijad eh, säästa raha. Eh, nad saavad ka aktiivselt osaleda energiaturgudel ning kindlasti me tahame tagada, et tarbijaid kõrgel tasemel kaitstaks. koos selle teatisega tulid meilt ka suunised, kus me tõime välja parimad praktikad, toetamaks Euroopa Liidu liikmesriike, et need saaksid edeneda oma, edendada oma tarbimist kõige kuluefektiivsemalt. nüüd, mis puudutab äh, Hispaania äh, regulatsiooni oma tarbimise kohta, te kuulsite, mida sellest arvatakse, komisjon on saanud mitu äh, kaebust ja meie talitused praegu äh, hindavad, eh, et otsustada, eh, kas see regulatsioon eh, rikub Euroopa Liidu õigust ja taastuvenergia direktiivi ja ka energiaefektiivsuse direktiivi ja e, e, elektrisiseturu direktiivi. mitu üksust tegeleb selle juhtumi uurimisega ja kui mingi rikkumine tuvastatakse, siis me võtame ühendust Hispaania võimudega ja astume vajalikke samme tagamaks, et Euroopa Liidu õigusaktid saaksid korralikult ellu rakendatud. peale selle me e, ka käsitleme oma tarbimise teemat põhjalikumalt kui me revideerime taastuvenergia direktiivi. seal ei ole praegu konkreetseid sätteid seda liiki eh, genereerimise kohta. tänan ja nüüd saavad kolleegid sõna. mul on seitse sõnasoovi, kaheksa sõnasoovi tulnud, üheksa, kokku kümme juba kas ma saan nüüd joone alla tõmmata mis tähendab seda, et meil on üheksa hispaanlast ja üks mitte hispaanlane, kes sõna soovivad. proua Ropes Perenho on esimene ja enne, kui ma kellelegi üldse sõna annan, palun, minu palve teile kõigile, ka härra Tremosale, maksimaalselt kaks minutit kõigilt, vastasel korral me istume siin keskööni ja mina seda ei taha suur tänu teile, proua juhataja ja suur tänu ka petitsioonide esitajatele. mul on siin mitu märkust teha. kõigepealt ilma vähemegi kahe, kahtluseta eh, tagasiulatuvad ähm, seadused eh, toetuse maksmise kohta on tekitanud õiguslikku ebakindlust ning karistatakse ka äh, Ehm, energiaid, mis olid konkurentsivõimelised. teiseks, toetussüsteemid taastuvenergiatele peavad olema stabiilsed ja järgima tööstuspoliitika eesmärgi eh, ka see, mis selles osas, mis puudutab nende ehm, eh, ülesseadmist ja nende tehnoloogilist uuendamist. kolmandaks, see eh, selge on, et karistatakse uusi demokraatlikumaid võimalusi energia loomiseks energia tekitamiseks ja eh, karistatakse sealjuures ka neid, kes loovad energiat enda tarbeks. olen nõus täielikult petitsioonide esindajate poolt eh, esitatud argumentidega, kuid ma tahaksin rõhutada, et see siin ei ole konkreetselt minu ühe Euroopa saadiku arvamusega, see ei ole ka petis eh, komisjoni sekretäriaadi arvamusega vaid tööstuskomisjoni arvamusega, mis hiljuti võttis vastu raporti eh, olukorra kohta, eh, olukorra kohta taastuvenergia valdkonnas, ma olin ise raportöör ja seega kinnitan, et tööstuskomisjoni raport eh, just nii ütleb. antud on tege-, mul on tegemist arvamusega ja loodetavasti, et järgmisel neljapäeval saab sellest ka Euroopa Parlamendi arvamuseks. ning lõpetuseks sooviksin öelda äh, et Hispaania valitsuse poolt öeldu tundub meile ebaadekvaatne olevat ja tundub olevat ka kahetsusväärne, et konkurents võib seda arvamust toetada, samas kui lubatakse varjatult toetada igasuguseid hüdroelektrijaama, auto, tuumaelektrijaama ja muud sellist. loodetavasti petitsioon võetakse vastu ja et sellega saab, seda küsimust saab edasi arendada, aitäh! Mrs Lopez, Mr Lopez. härra Lopez Palanco. Bueno. no, no eh, põhimõtteliselt eh, järjekord ei ole tähtis, aga tegelikult olen ma eh, Blanco Lopez, ütleb kõneleja. jah, tõepoolest proua Lopez, kes sõna võttis just, rääkis täiesti õigust ja loodetavasti järgmisel täiskogul võetakse see raport vastu E, ja et see vastab ka Euroopa Parlamendi e, seisukohtadele. nagu te teate, ma austan e, südamest proua Starase vastu, kui tegemist ei ole pare-, osake parempoolsete vahel, vaid see puudutab taastuvenergiaid Eh, ja see puudutab sellist reformi, mis eh, oli tagasiulatava mõjuga, mis nullis ära investeeringud, mida, eh, mis ei tulnud suurettevõtetelt ega spekulantidelt, vaid selle autoriks olid kodanikud, kes usaldasid oma institutsioone, kes usaldasid olemasolevaid reegleid ja need reeglid kaotasid oma kehtivuse, nende usaldus seega kadus ja kui võeti vastu määrus äh, tagasiulatuva jõuga ja sellega seoses äh, need investeeringud nulliti ära. sellest me räägime siin praegu, me räägime siin perekondadest, kes tihti esit-, panistasid kogu oma, kõik oma hoiused kesk- ja pikaaegsetesse investeeringutesse, mis äh, nulliti ära igasuguse kompensatsioonita, nii see lihtsalt on. ja sellega seoses ärme keerutame selle ümber, neljapäeval kui toimub arutelu parlamendis, eh, siis räägin ma sellest eh, veel kord. ja sellega seoses minu fraktsioon ma eh, kuulsin siin midagi, mida ma oleks helistanud mitte kuulda, mina olen Ollo olin valitsuse liige, mis panustas tõhusalt taastuvenergiatesse. ma olin selle valitsuse liige, sellega seoses äh, mõningad etteheited, mõnes petitsioonis oleks ma parema meelega mitte kuulnud seda ja me panustasime neile, sest leidsime, et see on positiivne riigi majanduse jaoks, et kasutatakse puhta, puhast energiat ning järgmine, meile järgnev valitsus, õnnetuseks see arutelu toimub samal ajal, kui ähm, toimub valimisprotsess, kuid me räägime siin faktidest, mitte hüpoteedidest Eh, nüüd ühesõnaga uus valitsus võttis vastu reeglid, mis tekitasid ebakindlust ja mis tekitasid olukorra, kus Hispaanias, eh, mis liikus eh, tõhusalt taastuvenergiate poole, lükati tagasi siis mittenivooste energialiikide suunas. me tahame fossiilenergiakütuste suunas, me tahaksime, et komisjon vaataks selle asja üle mitte ainult taastuvenergia seisukohast lähtudes, vaid ka võttes arvesse tarbijate huvisid, sest ka see on meil siin praegu kõne all. suur tänu! Thank you very much. Angela? Angela, palun. Muchas gracias suur tänu, ütleb äh, Angela Vallina. kõigepealt suur tänu äh, petitsioonide esitajatele, sest äh, see tekitab selge ülevaate selle kohta, et, et, et taastuvenergiate osukord Hispaanias on katastroofiline. ühest küljest Euroopa Komisjon ütleb äh, vastuses petitsioonide esitajatele, et nad ei leia, et taastuvenergia direktiivi nõudmisi oleks rikutud. tahaksin aga meenutada komisjonile, et Euroopa Kohus juba mõistis Hispaania süüdi selles, et energiatõhususdirektiivi äh, sätteid ei ole äh, seadusandlusesse üle võetud ning äh, tulles tagasi äh, ombudsmani raporti juurde eile, tahaksin äh, ka avaldada meie komisjoni äh, eba, erapooletuse vastu erapooletuses, sest praegusel hetkel on ju olukord selline, et meil on selline energiavolinik, kes oli ja on endiselt kahtluse all seoses skandaalidega oma erahuvide Eh, arendamises energiasektoris ja ametita just sellega tegeleb. ning eh, siin on eh, vaja rääkida ka energiapoliitikast, mida ajas praegune volinik ja ta oli energiaminister, energeetikaminister ja ta siis nii-öelda maksustas, maksustas päikese, mina võin seda öelda, olen vasakpoolne nii et äh, sellega seoses äh, näeme, et äh, ka, et selliseid samme soovitakse astuda teisteski Euroopa riikides ka varjatult toetust saades Euroopa Komisjoni poolt ja see tähendab siis seda, et selline strateegiline sektor langeb nüüd turu ja kasumi küsim-, kontrolli alla ja pean ütlema ka seda, et Hispaania äh, valitsus äh, tekitab äh, olukorra, kus äh, toetused on ära kadunud ja mis tähendab siis seda, et kodanike põhiõigusi on siin rikutud ja ründatakse ühtlasi ka õigust energiat ise toota ja ise tarbida. tahaksin meenutada, et Euroopa Liit peaks liikuma suveräänse jätkusuutliku energiatootmismudeli suunas ja tuleb kasutusele võtta sellised mudelid, mis võetakse arvesse, võtaks arvesse ka energiavaesuse vastast võitlust, energia demokratiseerimist ja samuti ka uute energialiigide kasutusele võtmisele üleminekut ning töötajate õiguseid. mina, ma kohe hakkan lõpetama, ma sooviksin toetada petitsioonide esitajaid äh, ja kuna tegemist on väga tundlike teemadega ja meil on väga palju petitsioone esitatud selles äh, valdkonnas, teen ettepaneku, et me arutame neid asju koordinaatoritega ja võib-olla oleks äh, vaja ka töögrupi kokku too äh, panema, et seda temaatikat edasi jälgitakse ja nende petitsioonide edasist käiki, käiku jälgitakse. et leian, et see oleks väga oluline, sellega lõpetan. Thank you very much. suur tänu ja nüüd ma meenutan kolleegidele, palun üritage kõneajast kinni pidada. kaks minutit, härra Sebastian. suur tänu teile, suur tänu, eh, suur tänu petitsioonide esindajad, ma ei eh, hakka siin kampaaniat tegema, kuid on ilmselge, et eh, mis siin tegelikult toimub. ma võtan aluseks meile esitatud raportit, sest kui me hakkame rääkima nüüd erinevatest raportitest, siis on, äh, sa langeme väga oht, ohtlikku spiraali. Äh, sama võib juhtuda teiste teemadega, teiste äh, küsimustes. nii et koht-, küsimärgi alla saada komisjon ja tema poolt tellitud raport on väga ohtlik. raport näitab, et Hispaania valitsuse otsuses päikeseenergia tootmise kasutamise kohta ja samuti ka Äh, päikese maksustamine, mida mainis muuseas ka selline ülivasakune ajakiri nagu The Economist. ühesõnaga komisjon soovib, et parandatakse investeerimiskliimat, et kahe tuhande kümnenda aasta eesmärgid saavutatakse. samuti äh, räägitakse muudatustest, kui nende iseloom ei ole aga väga selge, siin on veel endiselt väga palju ähm, selliseid küsimusi, mis äh, Eh, on Euroopa Kohtus arutlusel, samuti osus, otsust ei ole langetatud. siin on problemaatika eelkõige just seaduse tagasiulatuv jõud, näiteks kuulutati õigustühiseks, õigustühiseks Valencia kohtu otsus tagasiulatuva mõjuga ja mis, kui see nüüd kuulutatakse tagasiulatuva mõjuga õigustühiseks, siis mis saab kõigist neist abielunud paaridest? ja praegusel hetkel on valitsuse otsus toonud kaasa tuhandete töökohtade kaotamine, see tähendab ka aina karmimaid meetmeid selleks, et, et me maksaks kõrgemaid maksusid. samuti öeldakse, et riikidel on pädevus, kuidas kasutada ja kuidas toetada taastuvenergiat, aga peavad neid toetama ja praegusel hetkel loomulikult ilmselgelt nad seda ei tee ja ma saa-, võiks lõpetuseks, et ka mõtleks selle peale, kuidas see selline tegevus võiks mõjutada teisi riike Euroopa Liidus, näiteks kujutage ette, kui Saksamaa äh, sama asja teeks, kuidas see kahju teeks Euroopa Liidule, mis niigi on raskes olukorras ning arvan, et sellega seoses meie komisjon peaks selle petitsiooni avatuna hoidma, aitäh. Tack så mycket. Bodil Valero, varsågod. Suur tänu, Valero suur tänu. ma arvasin, et ainult eh, hispaanlased võtavad sõna, aga meil on ka siin kaks mitte hispaanlast, kes saavad muud keelt rääkida. jah, see on täiesti hämmastav, mida me peame siin arutama. aasta on kaks tuhat kuusteist ja me peaksime Kyoto eh, eesmärkidest kinni pidama Mm, äh, äh, jah, ja nüüd samas Rootsil, kes on väga palju ära teinud selleks, et heitmeid vähendada, nüüd võib neli protsenti neid suurendada ja Hispaania lausa viisteist protsenti. aasta kaks tuhat kuus oli juba His-, Rootsi üheksa protsendi võrra vähendanud oma äh, heitmeid. meil oli üheteistprotsendine varu, aga Hispaania äh, Äh, äh, oli kasv äh, heitmetes viiekümne ühe protsendini. jah, sotsiaaldemokraatide valitsus tõesti nägi kõvasti vaeva, et see suur probleem kõrvaldada. ja nüüd me näeme, et on lausa maks pandud päikesele, ma arvan, et see läheb äh, liiga kaugele ja liiga kaua on see kõik kestnud. meil oli vasakpoolne valitsus võimul Rootsis, kes üritas fossiilsete kütuste kasutamist täiesti välja juurida. Hispaanias ei ole mitte midagi seesugust üritatud minu suvekodu Hispaanias äh, on ühendatud gaasivõrguga, äh, on äh, võimalik munitsipaalgaasi saada ja paljud inimesed on sellest huvitatud. aga samas ma võin ka minna ja osta päikesepaneelid, need on odavad ja see on väga lihtne. ja kutsuda tehnikud kohale, paigaldada seda Rootsis, aga Hispaanias paraku paigaldamisega on probleeme. minu suvekodu tekkis samal ajal, kui see seadus oli arutusele. ja e, mis on parem kui maja, mis iseenda vajaduste tarbeks energiat toodab, mis on äh, Äh, iseennast varustav energiaga, aga Hispaanias ei ole see võimalik. ja ka väga palju tullakse väljaspoolt äh, Hispaaniat sinna elama, äh, mujalt Euroopas, kus väga palju vaeva nähakse selleks, et taastuvaid energiaallikaid edendada ja siis me tuleme Hispaaniasse, meile öeldakse, et kõigest olete valesti aru saanud. paljudel välismaalastel Hispaanias on tohutud probleemid tekkinud ma usun, te teate sellest kõigest. Ramon Tremosa. suur tänu teile. I will spend just to say that in the last term uh, I have been working. jah, eh, ma olen töötanud Hispaania liiduga ja Katalani eh, liikmetega selles liidus ja palju küsimusi oleme koos koostanud eh, komisjonile, Euroopa Komisjonile ja oleme hukka mõistnud seesuguse toetuse vähendamise tagantjärele ja me palume, et komisjonil peseks nüüd oma käsi puhtaks sellest teemast. ei tohi lubada, et see väga halb praktika mõnedes liikmesriikides jätkub, see on pretsedendiks teistele. ja suurendab euroskeptilisust liikmesriikides. nagu kõik on ka öelnud ma palume, et te ei sulgeks seda petitsiooni, nagu teisedki on palunud, vaid hoiaksite avatuks ja ootame ära järgmise nädala arutelu Strasbourgis. suur tänu. ja nüüd minu sõber Rosa Staras. suur tänu. kõigepealt sooviksin meenutada, et äh, et kohtuotsus on neljandast veebruarist kaks tuhat kuusteist ja Navarras kohtus üksteist ehm, kohtunikku ütles, et äh, Hispaania valitsus oli õige otsuse langetanud äh, ja kaks ütles vastupidist. ning päikesemaks on termin, mida teie võite poliitikutena kasutada ja see äh, on muidugi normaalne, et see leviks, sest see kõlab kenasti, aga see pole tehniline termin. ning Rahvapartei Eh, kes on mm, suurim partei Hispaanias, kõige rohkem hääli saab partei Hispaanias, te võite arvata, et teil võib olla eh, õigus, aga sellel ei ole siiski eh, tehniline nimi. kakskümmend viis aastat, üks asi on nende installatsioonide kasulik tegevus, teine on see, mida ütleb raport, mis ütleb, et käitlejad lootsid, et et toetused oleks samad kogu kasuliku tegevusperioodi vältel. kui Hispaania äh, valitsus toetab, nagu ta seda teeb, ka äh, toetuvaid ener-, taastuvaid energialiike, siis äh, on ette nähtud, et kakskümmend protsenti peaks äh, olema juba meie energiast toodetud taastuvenergiatest, praeguseks on see juba seitseteist protsenti. ehk siis hetkel me praegusel hetkel oleme neli koma üheksa protsenti komisjoni nõudmistest eespoolt. taastuvenergiate toetus on selgelt olemas ja äh, praegusel hetkel kolmkümmend üks prot-, kolmekümne kolmest protsendist neljakümne protsendini on toetus tõusnud. rahvapartei valitsus seega Eh, eh, eh, ja ka edasi öelda Jose Blancole nagu tariifid on kasutusel kahe tuhande üheteistkümnenda aasta sügisest, kus oli Zapatero võimul kuni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta, kahe tuhande viiendast kahe tuhande üheteistkümnenda aastal luuakse see tariif, sest siis sotsialistide valitsus, ta ei ole val-, võimeline val-, vastu võtma otsuseid tariifide Eh, küsimuses ja sellega on sunnitud tegelema Rahvapartei. ja eh, te, põhimõtteliselt te, dekreet ütleb, et eh, et tuleb ta, tarbimist toetada, oma toodetud energia tarbimist toetada, kuid tuleb sealjuures nõuda nõuda võrgukasutustasu, sest vastasel korral kõige vaesemad kannatavad, kui nemad ei maksa, siis, sest kui praegused energiatootjad ei maksa, siis ähm, maksavad teised. ja loomulikult äh, seda kasutatakse ainult nende installatsioonide puhul, mis on võrguga ühendatud, mitte isoleeritud. ja loomulikult ei äh, panusta need, kes äh, võrgu ühendatud ei ole, samuti kasutatakse ka ähm, Eh, energia salvestamispatareisid eh, ning eh, on olemas ka administratiivseid toetuseid ja samuti oh, loomulikult me täidame punkt punktilt Euroopa õigust ja nagu seda ütles ka juhatus, et praegusel hetkel on Hispaanias paari päeva pärast, paari pärast valimised ja siin on kaksteist Hispaania liiget kohal ja loomulikult äh, Eh, rohkem kui eh, huvi taastuvenergiate vastu tunnustatakse huvi Hispaania valimiste vastu ja Hispaanias on see väga tavaline, sest eh, siin on kaksteist riigid ja pidevalt räägitakse valitsusele, Rahvapartei valitsusele, volinikule ja nagu ja mina takenduda taastuvenergiale mind need huvitavad ja arvan, et see on väga huvitav ja arvan, et peaksime Euroopa õigust, äh, seadusi täita äh, nagu seda ette nähtud on. jah, kuumaks läheb. aeg on veel varajane, aga on üks hea reegel, millest iga poliitik peaks kinni pidama. Äh, süda peaks olema soe, pea jahe ja käed puhtad. väga hea tähelepanek, nii et üritame ka seda siin täna õhtul. Beatrice Becerra saab sõna. vabandust. Äh, proua Capeson Ruiz hoopis. suur tänu, Cecilia. on ilmselge, et parim Hispaania äh, parim minister oli äh, Zapatero ühesõnaga energiasüsteem Hispaania probleem ei ole mitte Zapatero loodud, vaid varem ja me peame rääkima sellest avameelselt, meil on vaja võimalikult äh, äh, põhjusat reformi sellele süsteemile, kuid rääkides nüüd valimistest ja taastatud energiatest, arvan, et enamus petitsiooni esindajatest äh, ei äh, ole need, kes äh, on kaalukausiks, äh, kaalukausiks valimistulemuste juures, nende probleem on väga pikaajaline ja meie, meid ei huvita siin pühapäevased valimised. ja selge on ka see, et mida, mida vähem ilmselge on see, et energiasüsteemi olukord Hispaanias on väga kummaline. meil Hispaanial on energia, Hispaanias on väga kallis töö, energiatööstus on väga äh, raskes äh, olukorras ja äh, on väga kummaline, võttes arvesse, et meil on selline äh, äh, energiaallikas nagu päike, kuid äh, kõige olulisem on siin rääkida sellest, äh, milline on õiguslik aspekt asja juures ja millised on kodanikuõigused. siin on öeldud, et komisjoni direktiivi täidetakse. tõesti, Hispaania valitsus võib öelda, kuidas eh, eh, toetatakse eh, taastuvenergiaid, aga direktiiv ei tegele sellise aspektiga, ei räägi Eh, sõnagi sellest, et eh, seda reeglit võib tagantjärgi eh, rakendada ja see on murettekitav Euroopa Parlamendi jaoks, sest ei ole sõnagi selle kohta, on lausa öeldud, et energiapoliitikaks ei tohi olla tagasiulatava mõjuga otsust. ja sellega seoses arvan ma, et ja isegi kui direktiivi täidetakse, isegi kui need protsendid on sellised, nagu te ütlete, e, vaatame see kakskümmend protsenti ja ma ei tea, kuidas sellega on, te avaldasite selle, kuid e, on andmeid, mis selle, e, selle arvuga vastuolus on. oluline on aga öelda, et komisjon arvutaks välja, kas õiguskindluse ja legitiimse usalduse tingimused on täidetud, need on ära mainitud selles direktiivis ja mis puudutab nüüd Eh, ise tarbimist, siis seda pole Hispaanias praegu võimalik eh, teha. rünnatakse tarbijate õigusi ja me ei räägi siin mitte isegi mitte nii-öelda sellest teemaksust. ilmselge on see, et siin on selliseid tõkkeid, mis eh, tekitavad kahtlusi õiguskindluse ja kodanike õiguse austamise osas ja, ja lisaks kõigele sellele, mida kodan-, kolleegid juba ütlesid, eh, arvan, et oleks oluline, et eh, komisjon koostaks uue raporti, et ta analüüsiks legitiimse ootuse ja samuti ka õiguskindluse osas ja et IMCO ja Jüri komisjon võtaksid samuti raporti vastu, rääkides asja õiguslikust aspektist. ja loomulikult eh, ka Euroopa pädevusamet ja Energiaamet on äh, olnud, äh, väljendanud oma vastuseisu äh, vastu võetud seadusele ja sellega seoses arvan, et oleks oluline, et me kutsuks siia Euroopa, Hispaania energiakontrolli komisjoni liikmed siia, et nad saaks meile oma arvamust avaldada. suur tänu, Soledad. Uh, ma tänan taastuvate energiaallikate direktiiv, ütleb härra Valensa, seob siduvad kohustused liikmesriikidele taastuvenergia vallas. aga liikmesriikide otsustada on, kuidas nad e e küttesektoris, transpordisektoris, elektrisektoris saavutavad need seatud eesmärgid ja instrumendid, mida kasutatakse eesmärkide saavutamiseks, on riikide väga erinevad. me oleme viimastel aastatel näinud, et mõned riigid on muutnud oma toetuskavasid ja me analüüsime neid õiguslikke muudatusi, aga samas on ka tähtis, et me ka peaksime silmas seda poliitilist ja majanduskonteksti, milles muutused on viimastel aastatel toimunud, me kõik teame ju raha finantskriisist, majanduskriisist maailmas ja mõnedel riikidel tõesti on tulnud kõvasti vaeva näha, et oma eelarve puudujääk kontrolli all hoida ja lõppkokkuvõttes äh, on toetused mõnedes valdkondades pidanud vähenema. uuringud, äh, mis meil on esitatud, näitavad, et liikmesriikide äh, õigus Äh, on aluseks, kui vaadatakse, kuivõrd õiguspärased on ühe või teise tehnoloogia kasutamine liikmesriigis. me räägime siin kuueteistkümnest petitsioonist, mõned me kuulasime ära, aga meil on terve nimekiri teistestki petitsioonidest, mis ka käsitlevad sedasama väga tähtsat teemat. minu ettepanek oleks järgmine, me peame väga põhjalikult käsitlema neid petitsioone, mis äh, otseselt ei tulene Euroopa Liidu õigusest ja sulgema need äh, ja tuginema seejuures subsidiaarsuse põhimõttedele, nii nagu ka Euroopa Komisjon ütles. nüüd nendel puhkudel, kus Euroopa Komisjon ootab veel täiendavat informatsiooni ja tahab veel täiendavalt siis hinnata olukorda, tuleks petitsioonid jätta meil avatuks aga suurem osa petitsioonidest minu arvates tuleks sulgeda ja aluseks on subsidiaarsuse põhimõte. suur tänu, proua Pitera. Dziękuję pani przewodnicząca. <clears throat> Polityka energetyczna. Suur tänu. E, z różnych. Suur tänu, proua eesistuja. Energiapoliitika tekitab e, eriarvamusi paljudes riikides erinevatel põhjustel. ma usun, et toodud petitsioonid ei ole siiski aluseks, mille põhjal võiks avada äh, rikkumismenetluse. Äh, sääst-, taastuvenergiaallikate direktiiv lubab liikmesriikidel ise määrata need meetmed, millega saavutatakse kahe tuhande kahekümnendaks aastaks eesmärgid. seetõttu ei ole komisjonil ega Euroopa Liidul seetõttu võimalik võtta meetmeid seoses nende petitsioonide sisuga ja kui me jätame need petitsioonid äh, menetlusse, siis see annab valesid lootusi, mida me ei suuda hiljem täita ja seetõttu peaksime nende käsitlemise lõpetama, aitäh! Thank you very much and now suur tänu ja nüüd Beatrice, palun, viimase kõnelejana viimane hispaanlane, aga ma ei räägi siin mitte hispaanlasena või oma partei esindajana ja õnneks või õnnetuseks pole mul valimistega mingit tegemist, räägin siin liberaalidena, liberaalidena Euroopa kodanikuna, mis on äh, minu meelest äh, selgelt äh, olulisim punkt neis petitsioonides lisaks sellele, et kogu see keeruline olukord tekkis liikmesriigis, Äh, on, hoolimata sellest on tegemist sajaprotsendiliselt Euroopa kodanik, äh, probleemiga Euroopa kodanike jaoks, kes elavad Hispaanias, kes on välja töötanud oma ettevõtlusprojektid Hispaanias, äh, mis oleks pidanud saama toetust ja selle asemel nad lihtsalt jäeti kõrvale. räägime siin sellest, et on halvasti rakendatud teatud Euroopa direktiivi, miks me nii ütleme, mitte sellepärast, et liikmesriigid ei Eh, saa, eh, et ne, nagu poleks neil pädevust eh, kasutusele võtta neile kõige sobivamaid meetmeid, aga me lihtsalt ei saa selle direktiivi eesmärki muuta ja kui direktiivi eesmärk on muutunud ja kui direktiivi tagantjärele muudetakse, selle rakendamist tagantjärele muudetakse, siis see direktiivi on Äh, halvasti kasutatud, seega kui Euroopa aluseks on õigusriik, õiguskindlus, mittediskrimineerimine ja on ettevõtteid, perekondi, üksikisikuid, keda diskrimineeritakse, sest äh, nad äh, just selliste, selliseid päikesepaneele just nimelt paigaldavad, kui on olemas tsiviilõigus ja seda samuti nullitakse ja kui Energialiit on üks olulisemaid äh, aspekte Euroopa Liidu juures ja kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid annavad sellele kõigile raamistiku, siis leian, et see, mis äh, äh, tehtud on, on otsene rünnak Euroopa alustalade vastu, seega arvan, et petitsioonid tuleb säilitada avatud, avatuna ja kui vaja, siis komisjon peab ka uurida seda asja, sest komisjon ei saa olla äh, ei saa lubada, et äh, selline äh, tegevus, mis mitte üksnes ei ole direktiivi otseste eesmärkide vastu, vaid ka äh, institutsionaliseeris õigusliku ebakindluse, sest praegusel hetkel võib kogu süsteemi kolme või kuue aasta tagant üle vaadata, see ka äh, Äh, jäädesse nüüd selle juurde, et kogu protsess on olnud sajaprotsendiliselt Euroopa protsess ja tuleb öelda, et äh, komisjon, see, mis juhtus, oli nii tõsine, et komisjon peab sekkuma, äh, nagu tehti paari kuu, paari kuu eest ja Euroopa Komisjon ja meie ise peame kontrollima, et kodanike õigusi ei rikutaks, et ei diskrimineeritaks ja et ei rakendataks vääralt Euroopa direktiive seega arvan, et kõik need instrumendid, mis äh, siin on petitsiooni esitajate käsutuses, tuleb äh, kasutusele võtta komisjon ja äh, ka ombudsman, juhul kui on võimalik ähm, kõike, kõik nende soovitused halva haldusjuhtimise küsimustes tuleb samuti arvesse võtta. suur tänu nüüd pöördume uuesti petitsioonide esitajate poole ja ma küsin, kui te soovite äh, veel teha lühikese avalduse pärast äh, minu kolleegide, te kõik soovite sõna, jah, üks minut igaühele. alustame jälle härra Donusolst samas järjekorras ja palun kuni üks minut e, ma tahaksin teada, kuidas komisjon kavatseb jõuda kahekümne protsendise eesmärgini, kui viimase nelja aasta jooksul ei ole praktiliselt ühtegi taastuva energia megavatti kasutusele võetud, sest praegusel hetkel on eesmärki saavutatud tänu nõudluse langemusele. kas komisjon kavatseb, et arvab, et komisjon jätkub, kas Rahvapartei esindaja arvab samamoodi, kuidas selle kahekümne protsendini muidu jõutakse? võttes arvesse praegust õiguslikku ebakindlust. ja teiseks, äh, see äh, tariifne puudujääk äh, hakkas, sai alguse kahe tuhande esimesel aastal ja, ja siis, kui kaks tuhat kaheksa võeti kasutusele uued seadused e, taastuvenergia toetamiseks, oli see puudujääk juba viisteist miljardit eurot. nüüd, mis puudutab nüüd solidaarsust, vastavalt ühe Eh, eh, konsultatsioonifirma eh, arvu kohaselt iga megavatt, mis luuakse, kui, mis tekitatakse siis, kui ise toodetakse energiat, võib öelda, et on tegemist, on tegemist on süsteemiga, mis seitseteist miljardit Äh, teenib aastas kas kaksteist miljonit, äh, see kaksteist miljonit, mis endale elektrit ootavad inimesed toot-, äh, mis sellest selle tõttu puudu jääb, kas see tõesti on solidaarsusele nii oluline? ärgem unustagem, et milline on nüüd tegelik põhjus. ja muide, meetmed on samuti tagausalatu, tagasiulatuva jõuga Need äh, laienevad ka inimestele, kes selle ähm, uut seadust investeerisid äh, olukorras, kus ei olnud veel päikesele mõeldud maksu ja ka materjalid äh, on samuti maksustatud ja teistes riik, teised riigid toetavad ähm, patareide kasutamist Hispaanias, aga kui keegi patareid kasutavad, siis ähm, teda karistatakse selle eest. very much. suur tänu, härra Holtrup. suur tänu, proua esimees, suur tänu kõigile äh, sõnavõttude eest. ma tahaksin eriti tänada äh, Euroopa Komisjoni ja proua Esterasi äh, ta viitas sellele, et äh, me oleme formaalselt äh, juba Äh, ära kasutanud kõik siseriiklikud võimalused. Äh, viidati küll Navarra ja Murcia kohtute otsustele, aga äh, tegelikult need menetlused on veel käimas, me päris Riigikohtuni ei ole jõudnud, aga kui me räägime Euroopa Liidu tasandi rikkumistest, siis kõige suurem rikkumine siin on see, et Hispaania ülemkohus ei ole äh, Äh, artikli kakssada kuuskümmend kaheksa kohaselt Euroopa Liidu toimumise, toimimise lepingus pöördunud eeltootuse saamiseks. ja me ei saa Strasbourgi pöörduda enne, kui äh, ei ole esitatud eelotsuse taotlust ja siis me jõuame Luksemburgi kohtusse ja siinkohal ma tahangi tänadki, tänada Euroopa Komisjonist, mulle tundub, et teie seisukoht on muutunud. Te ütlesite, et alguses et äh, alguses muudeti põhimõtteid ja siis te olite sellega rahul ja nüüd te täna juba mõistate, et me oleme tegelikult Euroopa siseriiklike kohtute võimalused ära kasutanud ja äh, viimane osapool, kelle poole me saame pöörduda, on Euroopa Komisjon. aga ma ei tea, miks põhjusel või, või Euroopa Parlament, Euroopa tasand. suur tänu ja nüüd härra Fernandes Lorenzo. kõnelejal ei ole mikrofoni, aga härra Lorenzo ei soovi sõna. kõnelejal ei ole mikrofoni. I m sorry. kellaaeg on juba hiljane ja hiline ja väljas juba sajab ja sajab, päike on väga kaugel. nüüd püüan teha siis kokkuvõtte. ei ole lihtne seda arutelu kokku võtta ja ma ei saa praegusel hetkel enam liikmetele sõna anda me oleme juba oma tänase ajakava täiesti pea peale pööranud, mul on väga kahju selge, palun. ma tahtsin lihtsalt äh, pakkuda, et kodukorra reegli kakssada kuusteist alusel, kuna tegemist on olulise teemaga, siis peaks äh, komisjon tegema resolutsiooni ettepaneku parlamendile ja võib-olla seda saavad ka teised toetada. ma selgitan kohe, sest ma tean täpselt, äh, millised on meie kodukorra reeglid. me ei saa raportit tõesti sõnastada, aga resolutsiooni me saame sõnastada. siin me seda otsust teha ei saa. sellisel juhul peavad selle otsuse tegema koordinaatorid omavahel. ma võtan selle ettepaneku teadmiseks. ja ma räägin sellest koordinaatoritega. suur tänu ja nüüd ma tahaksin teha järelduse kõigi nende palun, teil on üks minut Muchas gracias eh.... suur tänu komisjoni esindajale sooviksin öelda, et, et direktiiv eh, tõepoolest ei eh, pane konkreetseid kohustusi. Euroopa õigus tahab lihtsalt, et põhi, mm, põhiliste kohustusi, kohustusi tuleb täita ja väga paljud Euroopa Kohtu otsused eh, Ehm, on näidanud, et sellised tagasiulatuva jõuga otsused on täiesti eh, keelatud, kuid eh, Hispaania kohtud eelistavad mitte pöörduda Euroopa Kohtu poole, kardavad äkki, et eh, juhtub sama, mis juhtus selle nii-öelda sanitaarsendiga. ja praegusel hetkel on juttu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulis vastu võetud seadusest ja Eh, eh, need, seda hakati jõustama kahe tuhande neljateistkümnenda aasta suvel ja seda eh, tegelikult pole selle kohta konkreetselt põhi, ülemkohus midagi öelnud ja kui te tõepoolest soovite kaitsta, kaitsta ehm, taastuvenergiaid, siis kõige parem, mida soovitatakse, on see, et ta hääletaks selle poolt, et et uuritaks, kas Hispaania äh, on rikkunud Euroopa õigus sellise otsuse vastuvõtmisel, aitäh. Thank you very much and suur aitäh ja suur tänu kõikidele teile selle eest, et täna Brüsselisse reisisite ja te jagasite meiega oma kogemust ja seisukohti nende petitsioonide osas. me tõesti südamest täname teid see on tegelikult ainukene koht, kuhu Euroopa Liidu kodanik saab tuua oma mured, mis puudutavad õigusakte, nii et see jõuaks ka institutsioonide teadvusse. et te olete teinud väga olulise sammu, paari päeva pärast on äh, Hispaanias valimised, nagu ma ütlesin, teil on oluline päev tulemas ja te olete teinud olulise sammu otsedemokraatia edendamisel, aga nüüd ma püüan teha kokkuvõtte. nagu te näete, meil on kaks plokki petitsioone, esimene puudutab muudatusi Hispaania õiguses ja teine puudutab äh, taastuvenergia omatarbimist. mõlema puhul ma teeksin ettepaneku, et me jätaks need petitsioonid avatuks, me ei saa midagi muud hetkel teha. võtame teadmiseks ettepaneku äh, valmistada ehk ette lühike resolutsiooni ettepanek ja selles osas teevad otsuse koordinaatorid. kõigepealt tahaksin juhtida tähelepanu sellele, mis toimub juba ülehomme, kahekümne kolmandal juunil siin parlamendis plenaaristungil arutatakse proua Lopes Bermejo raportit, taastuvenergia edusammude raporti osas toimub hääletamine ja sealjuures väljendatakse ka parlamendi poliitilist tahet ka, ka sellega me peame arvestama, see on ka põhjus, miks me peaksime praegu resolutsioonid, petitsioonid avatuks jätma. lisaks ma viitaksin sellele, äh, millest rääkis komisjon, te rääkisite, et komisjoni ja Hispaania valitsuse vahel on toimumas äh, dialoog taastuvenergia direktiivi ülevõtmise osas ja oleks hea, kui me saaksime Äh, järgmiseks korraks, kui me selle teemaga tegeleme, äh, andmed selle dialoogi seisukoha, kohta ja igal juhul, kui mingisuguseid uusi andmeid tuleb Hispaania valitsuse poolt, siis me tahaksime neid teada saada, nii et see on palve komisjoni poolele. ja lõpuks palun saadame kirja Hispaania valitsusele, kes iganes selles ametis esmaspäeval ka ei oleks et juhtida nende tähelepanu sellele, et sellised olulised petitsioonid on meie menetluses ja palume neilt äh, täiendavat infot ja selgitusi nii asja õiguslike aspektide osas, mis puudutavad muudatusi nii Hispaania seadusandluses kui ka taastuvenergia oma tarbimist. ja kolleegid ei ole väga osalenud oma ettepanekutega, välja arvatud härra Urtas, kellel oli väga konkreetne ettepanek edasiliikumise osas. ma tänan teid väga selle eest, see on just see, mida ma just tahaksin. me, meie, meie nõusolekul tegi ta seda, ütleb härra Mari. ma usun, et kolleegid on nõus selle ettepanekuga, mis ma tegin jah. nii et see on vaikiv, aga siiski nõusolek. suur tänu ja suur tänu ka petitsiooni esitajatele ja nüüd läheme edasi kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde petitsiooni esitaja ei ole täna meiega, petitsioon tuhat kolmsada kolmkümmend üks kriisi kohta Itaalia päikeseenergiasektoris. petitsiooni esindajad ei ole täna siin, seega annan sõna komisjoni esindajale härra Miilevile. tere päevast kõikidele, suur tänu võimaluse eest sõna võtta. mis puudutab Äh, petitsiooni, palun vabandust, me peame natuke ootama, nii et meie Hispaania sõbrad saaksid vaikselt lahkuda, vaikselt. Thank you very much and now Mr Milev the floor. suur tänu, nüüd härra Milev, teil on võimalus jätkata. mis puudutab petitsiooni esitaja varasemat taotlust võtta meetmeid eh, Hiina dumpingumeetmete vastu eh, päikeseenergia sektoris ja komisjon märgib, et äh, sektori tootjate avalduste alusel viis äh, komisjon läbi kaubanduskaitse uurimise, mis, mille tulemusena võeti vastu dumpingu vastu, vastased meetmed ja maksud äh, aastal kaks tuhat kolmteist ja nüüd kava-, on need meetmed nüüd viidatakse, et need meetmed aeguvad, aga komisjon vastab, et ei, aastal kaks tuhat viisteist algatas komisjon äh, läbivaatamise nende meetmete tähtaegade osas, mis puudutab äh, päikesepaneelide moodulite importi Hiinast ja komisjon samal päeval äh, algatas ka omal algatusel osalise vahe läbivaatamise selles osas, kas päikesepatareisid puudutavad meetmed tuleks pikendada. Nende meetmete põhjuseks on asjaolu, et mitmed tootjad Euroopa Liidus olid lõpetanud tootmise ja väga paljud tootjad sõltusid mm, Hiina impordist. praegu kõik kolm uurimist toimuvad nagu te teate, toimuvad komisjonipoolsed uurimised range õigusliku menetluse alusel, mis tugineb WTO normidele ja selles raamistikus kogub komisjon andmeid äh, Euroopa Liidu äh, päikeseplaneelide tootjatelt, äh, nendele eelnevatelt, järgnevatelt majandussektoritelt ja Hiina valitsuselt. järeldusi ei ole veel tehtud. tähtaja läbivaatus ja vaheläbivaatus peaks lõppema hiljemalt märtsiks kaks tuhat seitseteist. lõppotsusest, kas sõltumata sellest lõppotsusest, kas meetmeid pikendatakse, tahab komisjon siiski rõhutada, et meetmed praegu kehtivad. nüüd annan sõna kolleegidele, aitäh. Peeter. Peeter, palun. jah, normalerweise. jah tavaliselt ma ütleksin, et äh, või, või üldiselt ma ütleksin, et mul oleks hea meel, et kui meie Hispaania äh, petitsioonide esitajad oleksid saanud ka osaleda äh, ka selles arutelus, sest on palju riike, sealhulgas Itaalia, mis on pidanud vähendama toetusi päikesepaneelide kasutamisele, sest sisuliselt on nad subsideerinud Hiina tootmist Äh, taastuvenergia toetused on lubanud hiinlastel omandada Euroopa turul väga suure osa. mina arvan, et petitsioon peaks jääma avatuks senikauaks, kuni me saame mm, täiendavat infot, aga ma võtan teadmiseks selle, et äh, komisjon on astunud mõningaid samme äh, õiges suunas ja me anname sellest ka petitsiooni esindajale teada. suur tänu ma arvan, et selle saab väga li palju lihtsamalt kokku võtta. tegemist on petitsiooniga, mille käsitlemist tuleks jätkata, ootame äh, täiendavaid andmeid aastal kaks tuhat seitseteist komisjonilt äh, selles osas, milline saab olema Euroopa Liidu strateegia äh, päikesepaneelide tööstuse ja dumpinguvastaste meetmete meet osas äh, nii et nii me siis teeme ja loomulikult püüame ka petitsiooni esindajale saata asjakohast infot. aitäh! järgmine punkt päevakorras on öö, äh, öö, äh, petitsioon öö, äh, Belgia öö, Äh, esin-, ühenduselt Ushbame sertifika VR roheliste sertifikaatide eksitavate vigaste piirkondlike skeemide kohta. petitsiooni esitaja ei ole siin, nii et sõna proua Leel või härra Steinhoferil. komisjon, suur tänu selle petitsiooniga seoses, ma kardan, ma pean ennast kordama, sellepärast et info on sama, mis eelmiste petitsioonide korral mis puudutab äh, Valloonia taastuvenergia toetuskavasid, siis me oleme juba välja öelnud, et taastuvenergia direktiiv annab liikmesriikidele laialdase kaalutlusõiguse selliste skeemide loomiseks äh, tingimusel, et need on kooskõlas kaks tuhat kakskümmend äh, eesmärkidega. Eurostati andmete kohaselt on Belgia Äh, õigel teel eesmärkide saavutamise suunas, loomulikult me äh, on natuke maha jäänud, me jälgime Belgia tegevust edasi, kui see mahajäämus suureneb, aga eelmise aasta raportis oli äh, Belgia üks nendest liikmesriikidest, kellel paluti teha suuremaid jõupingutusi taastuvenergia eesmärkide täitmiseks. mis puudutab oma tarbimise küsimust, siis äh, nagu täna äh, tutvustatud uuringus öeldi, tühistati äh, see tasu, mida sooviti sisse seada Liege'i kohtu poolt, kohus võttis arvesse petitsiooni esitanud ühenduse avaldust selles osas. me teame, et Belgia energiaturu regulaator on äh, Äh, selle otsuse edasi kaevanud ja me jälgime äh, selle asja õiguslikku ja kohtulikku arengut. aitäh! aitäh! Äh, kolleegidel on nüüd võimalus sõna saada. Peeter? ma ei tea, kas ma selle info põhjal äh, Äh, mis komisjonilt tuli, praegu peaks jätma petitsiooni menetlusse, aga äh, äh, ma arvan, et kuulame ära teie ettepaneku, ma ei ole päris kindel ka, kas me peaksime ta lõpetama. ma kaldun siin niimoodi nii ühe kui teise lahenduse poole, pooleks on praegu fifty-fifty minu seisukoht. minul on teine mõte mina arvan, et komisjon on äh, meile öelnud, et äh, direktiivi rikkumist ei ole võimalik tuvastada, et nad on dialoogis Belgia võimudega. ja ma ei näe, et see õigustaks petitsiooni avatuks jätmist, see esitati juba aastal kaks tuhat kolmteist ja on selge, et komisjon on teemaga edasi töötanud, nii et minu ettepanek on petitsioon sulgeda. kas keegi toetab minu ettepanekut petitsioon sulgeda? okei okay,, which? Only petition that Spain closed, Spain open. <laughs> okei. <laughs> okei okay,, so we, can we do that, we can. nii et selle petitsiooni saame sulgeda julgelt ja loomulikult äh, teavitame sellest, äh, teavitame komisjoni võetud meetmetest ka petitsiooni esitajat. järgmine petitsioon on kaks, üks, seitse, seitse, mille on esitanud mis on esitatud Poola jäätme energiapoliitika puuduliku rakendamise kohta petitsiooni esindajatele kohal, nii et komisjon, palun. suur tänu. see petitsioon viitas Euroopa jäätmekäitlusnormidele ja energianormidele. mis puudutab jäätmekäitlust, siis Poola võttis aastal kaks tuhat kolmteist üle jäätmekäitluse raamdirektiivi. seal on ette nähtud, et aastaks kaks tuhat kakskümmend peab Poola vähen-, Poola viiskümmend protsenti omavalitsustest tekkivast olmeprügist äh, suunama, äh, valmistame ette siis taaskasutusse või ringlusse võtmiseks Poola jäätmeseadus võeti vastu aastal kaks tuhat kolmteist ja selle tulemused on Eurostati andmete kohaselt näidanud tulemusi. Poolas on suurenenud viimastel aastatel omavalitsustest kogutud prügi ümbertöötamine ja taaskasutusse võtmine. viimastel aastatel on Äh, ümber töötatud kolmkümmend protsenti mm, prügist, see on ka rohkem kui selle petitsiooni esitamise ajal. Äh, mis puudutab aastal kaks tuhat kaksteist äh, osales Poola ka ühe liikmesriigina komisjoni nõuete täitmise edendamise algatuses. selle käigus loodi Poolale teekaart jäätmekäitluse parandamiseks, meetmete äh, elluviimisega peaks äh, kaasnema äh, eesmärkide saavutamine aastaks kaks tuhat kakskümmend ja see näeb ette ka eksante tingimusena struktuuri ja ühtekuuluvusfondide kasutamist. Äh, vajalike edusammide tegemiseks äh, seati Poola võimudele ähm, ülesandeks äh, tõhustada prügi liigiti kogumist. järgmisel aastal hindab komisjon selle algatuse liikmesriikide tegevust, kui hästi on ellu viidud teekaardid, kui hästi liigutakse edasi kaks tuhat kakskümmend eesmärkide suunas mis puudutab taastuvenergia direktiivi rakendamist, siis Eurostati andmetel on Poola äh, õigel teel ja liigub eesmärkide saavutamise suunas. meie eduaruanne eelmisel aastal näitab, et et äh, Poolal on siiski vaja eesmärkide saavutamiseks veel täiendavaid investeeringuid ja komisjon loomulikult jälgib kõiki tulemusi ja näitajaid kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. suur tänu, kolleegid. Jarek, palun. tundub, et pärast seda, mida komisjon ütles, me võime petitsiooni käsitlemise lõpetada. komisjon jälgib Poola edusamme, me võime selle teema juurde muidugi tagasi tulla, aga ma arvan, et praegu võime, võime teema lõpetada. kõnelejal ei ole mikrofoni. Excellent and then suurepärane ja nüüd läheme edasi petitsiooni neli neli kaks juurde mis puudutab päikesepaneelide käibemaksuga maksustamise kaotamist Ungaris, petitsiooni esitajat ei ole siin, aga nüüd meil on vahetunud komisjoni esindaja, härra Kubitsa ja härra Silagi, palun. Teil on sõna. suur tänu ja tere õhtust. selles petitsioonis tehakse ettepanek, et käibemaks päikesepaneelidele äh, vähendada null protsendini. me meenutame, et käibemaks on harmoneeritud tarbimismaks ja harmoneeritud tähendab seda, et ühesugused eeskirjad kohalduvad kõikjal Euroopa Liidus ja nende eeskirjade kohaselt peamine põhimõte on see, et üldine määr kohaldub kõikidele eh, teenustele ja kaupadele, mis on siis viisteist protsenti ja ainult erandkorras on võimalik vähendatud eh, käibemaksumäära eh, kohaldada ja need juhtumid on ette nähtud eh, käibemaksu direktiivi lisas. nüüd, mis puudutab nullmäära, siis seda saab kohaldada väga eri juhtudel ja tulemuseks on ajutine erand, mis antakse liikmesriigile ja mida on taotletud Euroopa Liidu ka liitumisel. nii et need üldised harmoneeritud äh, eeskirjad, äh, mida kohaldatakse liikmesriigis, äh, ei näe ette et, et nullprotsendilist määra saaks kohaldada päikesepaneelidele, aga see alandatud maksumäär viis protsenti on võimalik teenuste osutamise kontekstis mina kodanikuna olen rohkem huvitatud sellest, et eh, oleks eh, tarnimine, eh, teenused viieprotsendilise määraga, kui et kaubad. ja ma kasutan päiksepaneeli paigaldamiseks ka ettevõtjat, kes mulle selle paigaldab ja selle teenuse eest on võimalik äh, viis protsenti käibemaksu ette näha. aga see on liikmesriigi otsustada. tal on, liikmesriigil on äh, manööverdamisruumi, kas ta tahab seda viieprotsendilist äh, alandatud maksumäära kohaldada sellistele teenustele või mitte. see ei ole kohustuslik aga direktiiv näeb selle võimaluse küll ette, jah. nüüd, mis puudutab käibemaksudirektiivi läbivaatamist, mida praegu kaalutakse, siis selles osas ma annan oma kolleegile härra Kubitsale sõna. jah, ma võin rääkida äh, tegevuskavast, mis tuli välja aprillikuus kaks tuhat kuus, see puudutas käibemaksu ja seal oli kaks varianti, mis võimaldavad liikmesriikidel suurema tegevusvabaduse käibemaksumäärade kehtestamisel. me rääkisime ka sellest oma kirjalikus vastuses. kaks tuhat seitseteist kavandatakse muutust, millega laiendatakse nende kaupade ja teenuste nimekirja, millele saab kohaldada alandatud maksumäära. see on direktiivi lisas aga me oleme palunud selgeid poliitilisi juhtnööre nõukogult ja parlamendilt ja kõik loomulikult lõppkokkuvõttes taandub äh, Mm, liikmesriikide poliitilistele valitsustele. Eh, jah, kaks tuhat seitseteist kavandatakse siis eh, täiendav paindlikkus käibemaksumäärades ja samas on vaja säilitada võimalikult suur harmoneerituse tase käibemaksus, et eh, ära hoida konkurentsimoonutused. jah, nüüd on kolleegidel võimalik sõna võtta. You are not being very helpful suurt abi teist ei ole. kas ma teen siis kokkuvõtte? hästi. ma arvan, et tegemist on selge juhtumiga, tehakse ettepanek, et päikesepaneelide käibemaks oleks null protsenti, see on see, mida petitsiooni esitaja tahab. jah, me mõistame tema soove, aga meil tuleb ka arvestada seda, et käibemaks, maksudirektiiv näeb ette, et Eh, muudatused kiidavad ühel häälel heaks kõik liikmesriigid. võib-olla saadame siis kirja petitsiooni esitajale, juhime sellele tähelepanu, ütleme talle selgelt seda, eh, et nii on ja eh, ütleme ka, et aastal kaks tuhat seitseteist komisjon kavandab kogu direktiivi läbivaatamist ja teeb sellekohase ettepaneku ja räägime ka, et see avab uued võimalused. ja peaksime selle petitsiooni sulgema What... nii, nii talitamegi, suur tänu teile. ja läheme edasi järgmise punkti juurde. üheksa, kaheksa, seitse on see petitsioon. see on isehäälestuvate päikesepaneelide paigaldamise kohta. petitsiooni esindajad ei ole kohal, aga komisjon on kohal ja nüüd on jälle uus komisjoni esindaja. tere tulemast meie komisjoni, härra Pietro Menna. suur tänu selle sissejuhatuse eest. see küsimus, mille siin on tõstatanud Saksamaalt härra Detlef oma petitsiooniga, puudutab niinimetatud isehäälestuvaid päikesepaneele ja tema küsib, miks ta ei saa Äh, kasutada seda süsteemi Saksamaal, samas teistes liikmesriikides on see võimalik. jah, me oleme seda asja nüüd uurinud ja oleme üritanud hinnata olukorda. asi on selles, et selliste isehäälestuvate päikesepaneelide paigaldamine Saksamaal ei ole iseenesest küll keelatud, aga Saksa Äh, elektrikoodeks näeb ette, et äh, see süsteem tuleb otseselt äh, paneeli lülitada, lülituspaneeli, aga seda ei saa panna pistikusse ja iga kord, kui selline mm, paneeliga ühendamine toimub, on vaja, et seda teeks spetsialist. see on teistmoodi teistes riikides, kus on võimalik, eriti just Hollandis, see, et te ise ühendate öö, eh, oma päikesepaneeli, torkate selle pistikusse. ja meie info kohaselt öö, eh, öö, eh, lihtsalt käsitletakse erinevalt tuleohutusega seonduvaid aspekte nendes riikides. meie arvates ei ole kedagi Saksamaal diskrimineeritud sest Saksamaa õigus nõuab, et pea nelikümmend gigavatti on, Saksamaal on juba nelikümmend gigavatti selliseid päikesepaneele võimsuse poolest paigaldatud ja see on vist kõige suurem hulk üldse Euroopa Liidu liikmesriikides. ja lihtsalt teistmoodi hinnatakse tuleohutust. Nende generaatoritega võib tekkida tuleoht kui nad ühendada madala pingega võrku. nii et need olid meie seisukohad, mida me nüüd siis teiega jagasime. Can... suur tänu, võin teid informeerida sellest, et petitsiooni esitaja sai ka komisjonilt selle kohta teate, seitse oktoobris kaks tuhat viisteist ja pärast seda me ei ole enam petitsiooni esitajalt midagi kuulnud, nii et minu ettepanek on, et sulgeme selle petitsiooni. jah, ma ühinen teie seisukohaga, ütleb härra Peter Jaar. Teil on õigus aga kuna komisjon täiesti õigustatult ütles, et taustaks on siin öö, äh, selline liikmesriigi tuleohutusalane kaalutlus, Äh, siis äh, me võime ju ka meie Bundestagis äh, vastavas komisjonis sellega tegeleda ja mõelda, et kas see ohutusregulatsioon Saksamaal ikkagi on praeguses olukorras ajakohane või mitte, aga ma pean ütlema, et see, mis toimub Bundestagis, see on puhtalt siis Saksa siseasi ja äh, me ei saa öelda, kas midagi Saksamaal muutub või mitte, meil ei ole siin võimalust kuidagi sekkuda. nii et komisjon ütles, Euroopa Komisjon ütles väga õigesti, et tegemist ei ole mingisuguse diskrimineerimise juhtumiga siin. aga me sulgeme selle, sest meil ei ole sellega mingit pistmist. jah, me talitame nii, nagu Peeter ütles. sulgeme selle petitsiooni. suur tänu nüüd on seitseteist teabe kogumisvisiit Hispaaniasse ja komisjonilt on tulnud uuring, see puudutab Teho ja Ebro vesikondasid, nende praegust olukorda ja peamisi probleemi ja Anna de Marcos Fernandes, tere tulemast meie komisjoni täna. Teie olete avaliku ja haldusõiguse professor õigusteaduskonnas Universitat Autonoma de Madridis. nii et palun eh, maksimaalselt kümme minutit. Eh, tere õhtust ja suur tänu. Eh, ma tahaksin tänada esimeest, aseesimeest, sekretariaati, parlamendisaadikuid. mul on suur au siin petitsioonide komisjonis rääkida äh, Äh, sel teemal. kui Hispaania ühines Euroopa Liiduga, siis liiguti tublisti edasi meie koduriigis majanduse vallas ja demokraatlikule stabiilsusele aitas ka ühinemine kaasa. ja ma ei kavatse pikalt sellel teemal rääkida, aga tahan lihtsalt öelda, et äh, võttes arvesse neid probleeme, mis Euroopa ees praegu on, Äh, tahaksin mina rääkida äh, veeprobleemidest, mis Hispaanias on. vaatamata nendele probleemidele, mis meil siin veega on, on tähtis juhtida tähelepanu sellele, et äh, viimasest sajandist peale oleme me hallanud oma vesikondi, tuginedes Euroopa Liidu õigusele ja kahekümne esimesel sajandil oleme üritanud tõesti ellu viia oma väga keerulist eh, veehaldus, veemajandusregulatsiooni, mis tutvub vee raamdirektiivile. tahan öelda veel, et mina olen sõltumatu isik, mina töötan ülikoolis ega esinda ühtegi poliitilist partei, et nagu esinaine ütles, minu käed on puhtad ja mul on ka mm, eh, kaine pea ja soe süda. vett ma ei oodanud, et siin äh, vihmadel hakkab sadama ja vaadake nüüd, kuidas ma riides olen. aga nüüd juba teema juurde. novembrikuus toimus kaks asja, millele ma tahan tähelepanu juhtida. mul on kahju, et ma ei olnud kohal, kui tutvustati lõppuuringut, aga see teema on olnud käsitlusel juba pikka-pikka aega ja mitte äh, alati tihti ei ole võimalik igale poole jõuda ja mul on kahju, et ma ei saanud tulla siia komisjoni tollal ja vabandan selle pärast. sellel uuringul on ka mõned puudujäägid, ma tean neist väga hästi ja kindlasti te juhite tähelepanu ka mõnele, millest ma ei tea. ja mina olen jurist, ma ei ole teadlane ja äh, sellepärast on minu oskus teaduslikke andmeid hinnata piiratud. sellega seoses võin öelda, et võin rääkida siin asjast globaalselt. detsembris kaks tuhat viisteist seoses sellega, et osalesin mitmel Euroopa ja Ameerika kongressidel, kus räägiti veest, paluti mul petitsioonikomisjonile, et ma koostaks raporti, mis pidi ennetama, eh, pidi eelnema teatud visiidile Hispaaniasse ning eh, pidi esitatama ka soo-, soovitused. ma ei ole kunagi soovinud, et need soovitused oleks eh, poliitilise iseloomuga, vaid soovisin, et öö, o, Äh, lihtsalt kokkuvõte minu poolt läbi töötatud teaduskirjandusest. ja äh, see raport võis olla maksimaalselt kakskümmend viis lehekülge pikk äh, ja sel ja teise tsükli hüdroloogilise plaani vastuvõtmise koostatud dokumentide pikkus on kuuskümmend tuhat lehekülge, nii et kakskümmend viis kuuekümne tuhande vastu nagu mõned saadikud siin õigestatud ütlesid, kes seda piirkonda külastasid, kus petitsioonid oli esitatud, ei selles raportis ega selles istungis ega ka, ega ka külastatud, külastavate saadikute poolt visiidi järgselt koostatud raportis eh, keskenduti põhiliselt sellele, mis selles olukorras toimub ja mis seal piirkonnas toimub, selle kohta oli juba eelnevalt esitatud petitsioone eriti just eh, tervishoiu puhul. nii et eh, tegemist oli konkreetse keerulise probleemiga ning selle alusel esitasime ka teatud soovitusi, millel on üsnagi suhteline väärtus. ja eh, sotsiaalasjadesse ja ka muudes küsimustes äh, võib öelda, et teadlased, kes sellega tesi, kes sellega tegelevad, võivad esitada hinnanguid vastavalt olemasolevatele andmetele. see ei tähenda mingisugust poliitilist suuna andmist ja praegusel hetkel on küsimus eelkõige selles, et ma olen parlamendis uus liige. ja petitsioonid on keskendunud kahele keerulisele Eh, keerulisele probleemile Hispaanias. El-, eh, Ebro väga veerohke jõgi, kus on keskkonnaprobleeme. ja need eh, on seotud sellega, et see kõik, mis seal toimub selle jõe ääres, selle jõe veerohkus on vähenenud, see tähendab seda, et setteid on aina vähem jõe suudmes äh, ja teisest küljest eh, eh, ka eh, jõe lätte piirkonnas on uusi probleeme tekkinud vee soolsusega ja sellega seoses näiteks, näiteks kogu rannikupiir on muutunud, see muutub aasta-aastalt vee, meretase, veetase on äh, muutunud, äh, samuti äh, merehoovused. ja Tehojõe puhul on probleem selles, et üks osa, millele viidati konkreetselt petitsiooni esitajate poolt, mille esikonnas asuvad Talavere, Talaveina ja kes seal asuvad ka Aranjuez ja Toledo linn ning see osa jõest, kus, mida külastasid ka saadikud Nad ise tunnistasid, et selle olukord on viimastel aastatel oluliselt halvenenud ja Hispaanias eh, veepoliitika eh, lahendatakse eh, kas siis kas veepuudus näiteks lahendatakse siis kas sellega äh, et äh, tuuakse jogi, äh, vesi mujalt sisse, äh, mille selle, selliste kanalite ehitamise seadus võeti vastu seitsmekümne esimesel aastal. nüüd hiljuti võeti vastu erinevate poliitiliste jõudude vahel memorandum erinevates Hispaania autonoomsetes piirkondades ja piirduti sellega, et nende kanalite veetase on ähm, Eh, langenud ja näiteks eh, viimastel aastatel ei ole võimalik vett võtta piisavalt, sest eh, ei jõutud, vett ei olnud piisavalt palju. ja sellega seoses, et nüüd teatud, vastavalt teadusuuringute andmetele on praegune olukord keeruline ja mõlemas äh, paigas, nii Ebros kui Tahos äh, on äh, ka selliseid keskkonnakaitseorganisatsioone, kes petitsioonide autorid on ja kes on, on analüüsinud väga põhjalikult olukorda nii Euro kui Teho delta piirkonnas. kui petitsioonid esitatakse kaks tuhat kaksteist ja siis ei olnud Hispaanias veel äh, Eh, vastu võetud uued hüdroloogilised plaanid, need pidi vastu võetama kaks tuhat üheksa. Need esimesed tsükli plaanid võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja teised tsükli plaanid võeti vastu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaanuaris, kui mina, eh, kui esimene osa töödest oli juba avaldatud. kuid äh, üldine hinnang plaanide kohta komisjoni poolt on positiivsed, nad on hästi struktureeritud, välja töötatud ja formaalselt vastavad täielikult äh, äh, raamdirektiivi nõudmistele. siin on välja selgitatud teatud tehnilised probleemid ja Hispaania valitsus ütleb, et äh, teise tsükli plaanide kohaselt on need probleemid juba lahendatud. Hispaanias, nagu ma teile alguses ütlesin, on Eh, hüdroloogiline planeerimine väga pikade traditsioonidega, kuid sellega on siis ka palju probleeme, sest vett on vähe ja eh, plaanide läbiarutamine on olnud väga keeruline. selles osas tuleb tänada Hispaania valitsust ja loodetavasti ei võeta seda nüüd eh, kuidagi mingisuguse poliitilise silmategemiseni selle üle, et need plaanid on vastu võetud. meie teadlased olime pisut pettunud Hispaania valitsuse panumisega, panusega, kuid minu osalus seotud Euroopa kongressidel on viinud mind sellistele järeldustele, et meie plaanid on teistsugused, sest need, nad peavad rohkem probleeme lahendama riikirkondades, kus veepuudust ei ole, ei ole ka selliseid probleeme nii palju ja eh, tehniliselt need plaanid võivad olla väga head, kuigi samas eh, oleme me Eh, maha jäänud teistest riikidest, eh, kus probleeme on ka vähem ja kus eh, võidi selliste tehniliste lahendusteni leida, milleni Hispaanias ei ole veel jõutud. ütlen seda sellepärast, et kuigi petitsiooni esitajate poolt tõstatatud probleem ainult paar minutikest veel ma tean, et äh, Budil Valero peab lahkuma mõne minuti pärast. ma teen midagi ootamatut, aga ma annan ühe minuti veel teile kõne lõpetamiseks, sest tean, et teil äh, olite juba ammu teavitanud äh, sekretäriaadiga, kuna eelmine päevakorrapunkt oli nii pikk, siis palun Äh, palun ka-, katkestage korraks ja ma annan teile kohe sõna uuesti tagasi. suur tänu. ma tõepoolest pean ära minema kella kuueks ja soovisin väga lühidalt öelda seda, et ma osalesin sellel visiidil, see oli väga huvitav, saime palju uut teada ja see, mida ma nägin Tahos, oli täiesti uskumatu. ma polnud midagi nii tõsist ja karmi kunagi näinud olen sealjuures keskkonnaküsimustega väga kaua äh, tegelenud, siin ei ole asja õiguslikus äh, pooles, vaid ka selles, et äh, mis mõttega, et seadused välja töötatakse, mina olen samuti advokaat, olen ka poliitik ja mina näen asja mõlemat külge, kui on võimalik formaalselt seadust täita, kuid kui selle seaduse loomise mõttega ei suudeta kooskõlas olla, siis ütleks mina, et eh, minu meelest ei ole seadust täidetud ja eh, selles eh, halli, sellise halli alaga ongi tegemist, mis on formaalselt korrektne ja mis on see, mis, mida selle direktiiviga soovitakse ja nii nagu mina seda asja näen, on direktiivi põhimõtted, mida siin arutada, sest siin on tegemist veeressursi küsimustega ja direktiiv, veedirektiiv soovib veeressursse säilitada tulevaste põlvkondade jaoks. peame vaatama asja süsteemset poolt, kuidas Hispaanias vett kasutatakse, seda ei, see ei ole jätkusuutlik. me kastame e, e, lõunapoolseid kõrbusi, kõrbesid põhjapoolsete Eh, põhjapoolsest eh, pärit veega ja nii see ei saa teha. ja tahaksin tänada delegatsiooni esimehega, meil oli väga hea arutelu temaga ja esitasime ka muudatusettepanekud. suur tänu ja ma lähen nüüd jooksuga minema. suur tänu suur tänu, head äh, õhtu jätku ja annan nüüd sõna eelkõnelejale tagasi. ja sa ei küsinud piisavalt äh, varakult äh, sõna, nagu su kolleeg tegi juba mitu nädalat tagasi. kõnelejale mikrofon. Lamento no poder contestar. mul on väga kahju, et ma ei saa kolleegile vastata, sest ma lõpetan oma sõnavõtu esitan lühikese analüüsi, mida raportis ei ole, need on minu üldised järeldused. kõigepealt meil on teaduslik nägemus ja minu meelest äh, teadlaste nägemus äh, Taho ja Ebro olukord ei ole hea, pole näinud ühtegi on raportit ega arvamust, teame, et keskkonnas võiks kõik parem olla, see võiks äh, olla äh, Äh, äh, ja seda öeldakse pidevalt, kuid üldiselt räägitakse väga keerulisest olukorrast. Hispaania minister ütleb, et see on äh, sekundaarsetes plaanides lahendatud, seda ma ei ole saanud tõestada ja sellega see on seotud ka see, mida ma nüüd edasi ütlen, rääkides teadlaste seisukohalt, tahaksin öelda, et teadlased omavahel ei suuda kokku leppida, siin arvude osas on väga erinevaid nägemusi, siin on erinevaid äh, võetud, et kuidas äh, näiteks vesikonna, äh, vesikonna suurus välja arvestada, veerohkus välja arvestada, minu jaoks on see väga äh, võõras, kogu see temaatika. nüüd õigusliku poole pealt viidetakse siin kohtuotsuse kohta kaks tuhat viisteist Tahu jõe hüdroloog-, vesikonna olukorra kohta ja tahaksin öelda seda, et et eh, Hispaania ühe, ülemkohus ja ko, konstitutsioonikohus, nad eh, ei saa väga sekkuda, nad ütlevad lihtsalt, et formaalselt on see plaan hästi välja töötatud ja vastab direktiivi nõuetele. aga nad ei saa siin arvudega tegeleda, siin on tegelemist pädevusküsimustega ja tribunal ütleb, et see plaan on hästi koostatud, aga see on ka kõik Nad võivad sekkuda näiteks traalipüüki Kadakiri jõel või muu sellistesse küsimustesse, kuid üldiselt on muidu tegemist formaalküsimusega. ja näiteks Kreeka puhul Euroopa Kohus äh, on äh, öelnud, et ka jõe kaks sängi võib omavahel kanaliga ühendada, kui ähm, avalik huvi äh, on piisavalt suur. kuid Eh, nüüd õiguslikust eh, aspektist rääkides on olukord väga keeruline ja nii ressursid eh, kui ka hagid, mis on esitatud, ei ole tühistamisi tekitanud ning nüüd siis poliitiline plaan, arvan, et selles osas on vaja edasi tegutseda kokkulepitult et, et, et, et edusamme teha kogu valdkonnas. viimastel kuudel Hispaania ajakirjanduses räägitakse vee küsimusest, üritatakse kokku tuua inimesi, kes sellega, selles osas eksperdis on. näiteks Valencia piirkonna üks esindaja räägib vee ja sool, desalimeerimine, eh, siis ehm, ja samas me räägime tohutust eh, hulgast, mis, millest sool tuleks eemaldada. Hispaanias on räägitud veesõjast ja nüüd räägitakse eh, riiklikust veepoliitikast ja see peaks viima meid selleni, et me üritame lahendada probleemi, mitte ainult keeldude ja käskudega on väga raske lahendada. suur tänu lisasõna eest, sain väga vähe öelda, aga saan aru, et teil ei ole palju aega. Thank you very much, professor, and thank you also for your suur tänu, professor, ja suur tänu ka mõistmise eest, et lubasin kolleegil vahepeal sõna võtta. nüüd annaksin sõna hea meelega härra Rodriguez Romerole komisjonist, palun. suur tänu teile ja äh, tere õhtust. minu viimane sõnavõtt teie komisjoni ees äh, kaks tuhat kuusteist veebruaris. ütlesin siis, et veeranddirektiiv äh, näeb ette, et märtsikuu kaks tuhat kuusteist oli viimane aeg sekundaarsete plaanide edastamiseks Euroopa Komisjonile ning äh, siis pidi komisjon hakkama oma hinnangut välja töötama nende jaoks. kinnitan, et Hispaania valitsus esitas need hüdroloogilised plaanid äh, Ebro ja Teho jõe vesikonna kohta ja ka muude vesikondade kohta äh, Mandri-Hispaanias komisjon praegusel hetkel töötab välja ülejäänud liikmesriikidega äh, kohta käivad raporteid, rohkem ei saa ma eriti teile selle, praegusel hetkel midagi muud öelda. peale selle, et äh, kinnitan, et äh, komisjon endapoolses hinnangus võtab arvesse tähelepanekud ja soovitused, mida Eh, mille lisab teie komisjon oma lõppraportisse. see on kõik, aitäh. Thank you very much. suur tänu. nüüd annan sõna kolleegidele ja loomulikult delegatsiooni liikmetel on eesõigus. ja kõigepealt annan sõna Baršakile, kes oli delegatsiooni juht sellel huvitaval ja väga keerulisel teabekogumisvisiidil, nii et veel kord suur tänu selle eest, et võtsid selle vastutuse juhtida meie delegatsiooni Hispaanias, palun. suur tänu, ma kasutaksin ungari keelt. suur tänu, proua esimees, lihtsalt paar üksikasja. kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, kes meid meie töös aitasid visiidi ettevalmistamisel ja dokumentide ettevalmistamisel. suur tänu kolleegidele, komisjonile, sekretäriaadile ja eelkõige Hispaania keskkonna- ja põllumajandusministrile, kes aitas meid väga palju, me pidasime tõeliselt sisulise dialoogi ministeeriumis mul oli kaks ülesannet, eelkõige juhtida delegatsiooni, äh, suhelda ministriga, suhelda kohalike esindajatega ja ma usun, et kõigile jäi Äh, pärast neid dialoogi tunne, et me tegime head tööd ja samuti ka meie mm, suhtlus pressiga oli väga positiivne. teine ülesanne oli koostada missiooniraport. ma usun, et paljud arvasid, et äh, see dokument ei saagi kunagi valmis või saab vähemalt aasta pärast valmis, aga äh, me üllatame teid, see dokument on valmis ja kõik deklar-, kõik delegatsiooni liikmed on sellega allkirjastanud, nii et meil on äh, konsensuslik dokument ja see on valmis. meil on üksteist soovitust ja ma loodan, et komisjon, meie komisjon võtab need teadmiseks, samuti ka Euroopa Komisjon äh,, Hispaania valitsus ja kohalikud omavalitsused meil oli kaks küsimust, mille osas me lõppjäreldusele ei jõudnud, aga see ei ole ka meie ülesanne nende kahe teemaga tegeleda. üks nendest on poliitiline teema, me püüdsime meelega jätta kõrvale kõik poliitilised aspektid, tegemist oli äh, teadlaste tööga, ekspertide tööga ja mitte poliitilise tööga, nii et me püüdsime kõik poliitilised küsimused kõrvale jätta ja me ei ole ka Teaduste Akadeemia, me ei saa ise andmeid koguda ja teaduslikke vastuseid küsimustele anda. meie saame pakkuda suuniseid ja on kohalike ja valitsuse ekspertide äh, ülesanne mm, teha õigeid otsuseid nende suuniste järgi tegutsemiseks. ja veel üks väike kommentaar, kõik, kes on meie raportööd siiani lugenud, on öelnud, et tegemist on ekspertide poolt ettevalmistatud tööga, mis on tasakaalustatud poliitilisest aspektist ja seda tasakaalu ei tohiks paigast ära lükata. Teil on võimalus äh, homme õhtuni muudatusettepanekuid teha ma palun teid, et te ei puudutaks poliitilisi küsimusi, seda poliitilist tasakaalu, mis praegu dokumendis on, ei tohiks äh, kaotada, ärge kasutage seda dokumenti palun poliitilistel eesmärkidel. iga kord, kui me loome äh, teadusliku äh, dokumendi, siis need on võimsad, aga kui me loome poliitilise dokumendi, siis äh, nende elu ekspertide hulgas ei ole väga pikk. meil on teaduslikult põhjendatud dokument, meil on äh, poliitiliselt tasakaalus dokument ja kui see tasakaal paigast ära nihkuks, siis see kahjustaks kokkuvõttes meie dokumendi mõjukust. suur tänu, Pall. nüüd proua Ždanoka, kes osales samuti visiidil. ja suur tänu, proua esimees. ma olin tõesti seal. ja ma olen natukene pettunud selles raportis äh, või, või komisjonipoolses vastuses on üks asi, millest ma aru ei saa, miks äh, pärast seda, kui te märtsi lõpus saite Hispaania võimude poolsed ettepanekud ei saa te praegu, kolm kuud hiljem, me oleme juunikuus praegu, öelda mitte midagi nende ettepanekute sisu kohta, kas või esialgsedki hinnangud. kui palju teil osakonnas inimesi on, kes selle küsimusega tegeleb? ja kolme kuuga te ei saa korralikku vastust anda. loomulikult meie siin ei ole spetsialistid. aga meie oleme samas positsioonis kui äh, nende vesikondade elanikud ja petitsioonide esitajad. kui vesi on reostatud, siis me näeme seda me ei saa pärast oma visiiti Galiitsiasse öelda, et see vesi on puhas, sest see ei ole puhas. ja täpselt samamoodi me ei saa öelda, et Taho jões on vesi, kui me nägime, et vett seal ei ole, inimesed jalutavad mööda jõepõhja ringi. vett on kakskümmend, kolmkümmend sentimeetrit. ja mis ei ole samuti aktsepteeritav, on see, olid need, on need lobikatsed äh, äh, põllumajandusniisutusega tegelejad on püüdnud parlamendis lobistada ka meie raportit, me ei räägi siin ju äriplaanidest, me räägime Euroopa normidest, mida rikutakse. ja me räägime veeraamdirektiivist, mida rikutakse ja oleme saanud piisavalt infot, oleme äh, kohtunud vastava ministriga ja ka nemad on meiega üksmeeles, et rikkumine on tekkinud on tekkinud negatiivne keskkonnamõju ja direktiivi keskkonnaalaste nõuete rikkumine. Äh, ma lõpetan siinkohal, ma tahan veel öelda, et väga lihtne on öelda, ärge politiseerige. no mis on poliitika, mis ei ole poliitika? keskkonna olukord ja selle kaitsmine on ka poliitika. Äh, inimesed peavad seal samuti elama Ehm, meil on olnud eh, he-, hea raport, aga me oleme ka teinud mitmed muudatusettepanekud nendele soovitustele. suur tänu ja nüüd härra Gutierrez, palun. suur tänu teile, juhataja. soovin tänada meie külaskäigu juhti, kes selle raporti koostas. tegemist on tehnilise raporti, mitte poliitilise raportiga, kuid sellel on loomulikult poliitilisi tagajärgi. on tõsi, et peame seda arutelu väga rahulikult pidama. see raport ei ole kellegi vastu suunatud, kuid ta on selle poolt, et meie jõed oleks jätkusuutlikud. ja arvan, et on äh, oluline öelda, et Euroopa Parlament peab äh, olema siin vahekohtunik praeguses kirglikus arutelus, kus on eh, palju, eh, mis on Hispaanias tõsiselt eh, kirgi tekitanud. jõgede olukord on raske ja arutelu on väga keeruline sellega seoses, et petitsioonikomisjon ning see, et petitsioonikomisjon külastas äh, Ebro ja Teho jõe piirkondi ja koostas raporti, võttes aluseks, mis nad kohapeal nägid, on minu meelest väga oluline. ning sooviksin rõhutada seda, mida ütleb raport ise. delegatsioon täheldas, et Teho jõe puhul on olukord kohapeal, keskkonna olukord äh, alami jooksul eriti äh, Natura kaks tuhat, et äh, piirkondades on olukord teistsugune, kui peaks olema ning äh, näiteks äh, tihti äh, on võimalik Tahu jõest jalgsi üle minna, sest vesi ulatus kõige rohkem pahkluudeni. sellise vee hulgaga ei ole võimalik jätkusuutlikkust garanteerida mm, sellise olulise vesikonna puhul. jah, tõsi on see, nagu ütles äh, härra Tšaki, tegemist on tehnilise raportiga, see tuleb äh, äh, poliitilisest protsessist eemal hoida ja kõige olulisem on see, et see taavutatud tasakaalu ei liigutaks, siin osalesid koostamisel kõik visiidil osalenud. ning lõpetuseks sooviksin rääkida kolmest petitsioonid, mis äh, esitavad ka soovitusi, mis on raportisse lisatud. kõigepealt ökoloogiline eh, eh, säng tuleb üle vaadata eh, ja mitte poliitiline otsus või legaalne otsus ei ole siin kõige olulisem, sest see, mida on öeldud kohtu poolt, ei ole tegelikult see, mida on vaja keskkondlikust seisukohast lähtudes ja siin peab äh, ütlema ka seda, et äh, äh, et vee hulk jões ei sõlt-, ju sõltub ka aastaaegadest ja sellest, kas valitseb põud või mitte. samuti räägitakse siin Tessala vee e, soolasisalduse eemaldamisest e,. Hispaanias on suurim desa-, desaleerimis ke, e, keskus ja äh, kasutatakse sedasamast kahekümneprotsendilise võime piiridest ja äh, praegu tuleb suurendada äh, selle, sellise, selliste soola eemaldus tehaste eh, võimekust ja ärgem öelgem ka seda, et raport ei ole kellegi vastu, vaid ta on jõgede poolt, ta on jätkusuutlikkuse poolt ja ta näeb, nõuab, et ka eh, veeraamdirektiivi täidetaks ja et siin tuleb arvesse võtta mitte majanduslikku kasu, vaid keskkonnakasu, nagu seda siin ka öeldud on. Eh, hüdroloogilised plaanid on seni aluseks võtnud äh, majandus, sotsiaalmajanduslikke aspekte ja seda tuleb nüüd muuta. ehk siis sotsiaalmajanduslikest aspektidest äh, tuleb, äh, selle asemel tuleb rääkida keskkondlikest aspektidest ja, ja see on oluline ka Hispaania hüdroloogiliste plaanide väljatöötamisel. Rosa, palun. suur tänu. kõigepealt sooviksin tänada meie missiooni juhti kes tegi suurepärase töö, tänan kõiki missioonil osalenuid, nagu te teate, ehm, mina mm, tahaksin kõigepealt öelda seda, et missioonil võis näha kahte erinevat nägemust, ühest eh, siis organisatsioonid eh, ja teised eh, ministeeriumipoolsed ja oleksime pidanud külastama ka Eh, siis eh, põllumehed, kes kastavad eh, oma põldusid ja rääk-, suhtlesime keskkonnaorganisatsioonidega, mitte põllumeestega. tegemist on keerulise tasakaaluga ja mm, Need plaanid äh, tehti tõesti hirmus kiiresti valmis, nad võeti, äh, esimesed otsused võeti vastu kaks tuhat üheksa, uus valitsus astus ametisse kaks tuhat kaksteist ja, ja valitsus pidi kiiresti esimese ja teise plaani koolama, äh, kokku panema, võttes sealjuures komisjonipoolsed action point'e arvesse. pean ütlema nüüd seda, et esitame muudatusettepanekud, kuid mina olen muudatusettepanekuid põhjendanud väga põhjalikult ja palud- eh,, Hispa-, siin palutakse Hispaania valitsust eh, et see oma veehaldus eh, vee, eh, kasutust muudaks, meil ei ole pädevust selleks, ma ei hakka katalaanidele seda eh, selgitama, teate seda isegi hästi, me võime Eh, me, iga riik oma, oma ressursse käsutab ise ja katalaanid kasutavad eh, seda õigust vägagi hoolikalt ära. nii et eh, sooviksin teile öelda, et veeressursside pädevust ei, ei dikteeri meile mitte keegi. ja loodan, et, et katalaanid on siin minuga nõus, ütleb kõneleja katalaani keeles Eh, ja Sergio, see, mis sa ütlesid, et Hispaania eh, veekasutusseadus ei, eh, ei lubaks, et sotsiaalmajanduslikud tingimused oleks olulisemad kui keskkonnaalased kaalutlused. kogu Hispaania õigus prioritiseerib keskkonnaalaseid eesmärke üle kõige ja teised äh, tähelepanekud äh, mulle tunduvad sobilikud olevat äh, põhiliselt formaalsetes küsimustes ja siis esitasin muudatusettepanekuid ka soo soovituse kaheksa juures, kus räägite siis sellest, et tuleb garanteerida vee, jõe hea Eh, olukorda, kuid eh, samas näiteks jääd, eh, kanalised reoveega me, reovee olukorda me ei saa kuidagi muuta seda, selles osas pädevus ei ole direktiivi kohta, sest see, seda ei ole käsitletud üheski maailma seaduses ning rääkisime ka see kurjast ja me samas see kurjast ei käinud me ei, äh, meie missioon seda äh, paika ei külastanud ja ütlen seega, et äh, lähimuspõhimõte on kas Segura juures äh, puhul ja Hispaania valitsusele langeb ja kuid me ei käinud siin ja samas esitame omapoolseid soovitusi, nii et kui esimese soovituse puhul ja viimase puhul paluksin teist sõnastust äh, lihtsalt selle äh, asja legaalse poole äh, tõttu, aga muudes küsimustes olen täiesti nõus. Thank you very much That.... suur tänu. nii, delegatsiooni liikmed ja nii-öelda kvoodivälised liikmed, kes kaasas käisid osaliselt, äh, on nüüd sõna saanud ja kolleeg Tremosa nüüd teistest liikmetest. suur tänu teile, proua juhataja eurooplasena mind, ma olen väsinud sellest, et ma näen liikmesriike nagu Hispaania, kes pidevalt rikuvad Euroopa Liidu õigusakke. ma meenutan, et mitmed äh, riigid on äh, rikkunud veeraamdirektiivi, Hispaania on äh, rikkunud sellega nii enda usaldusväärsust kui ka Euroopa Liidu oma veedirektiivi jälgimine ei ole siinkohal bürokraatlik äh, kapriis, vaid see on hädavajadus selleks, et äh, delta alal säiliks elu Äh, ma tänan seetõttu komisjoni delegatsiooni, kes seal käis, ma tahtsin ise delegatsiooni kuuluda, aga lõpuks ei olnud võimalus, aga ma olen kuus aastat selle teemaga tegelenud, äh, esitanud küsimuse komisjonile, eelmisel ametiajal korraldasin arutelu siin komisjonis ja ma tahaksin meenutada, üheksakümmend protsenti Kataloonia elanikkonnast on Hispaania valitsuse poliitilise projekti vastu, sest tundub, et selle projekti eesmärgiks on saada äh, valijaid äh, teistes, teistes Hispaania piirkondades, aga äh, hiljuti on Barcelonas ja teistes linnades toimunud tuhandete ja tuhandete osavõtjatega meeleavaldused selle vastu ja ma loodan, et pärast valimisi lõpevad ka jutud nendest plaanidest, mis ei arvesta ökosüsteemi tulevikuga, vaid igasuguste muude kaalutlustega. ma loodan, et Euroopa Parlament kaitseb Ebra jõge ja selle eh, suuet ja poliitiline kommentaar, kui Kataloonia oleks iseseisev riik, mis veel ei ole nii, siis kohalduksid rahvusvahelised lepingud ja Hispaania ei saaks sellist plaani mitte iialgi läbi viia nii et tundub, et Hispaania valitsuspartei äh, tekitab üha juurde põhjuseid, äh, miks Kataloonia võiks taotleda iseseisvust, nii et vaatame, mis valimistel juhtub, aitäh! Really <laughs> tõesti, valimised on teil tõesti tulemas. aga ma võin sulle öelda, et Hispaania, Kataloonia ja Euroopa jäävad ikka ellu ja esmaspäeval läheb ikka töö edasi nagu tavaliselt. härra Terika Pras Thank you. Thank you, Chair. Thank you, Chair. I'll be short. ma teen lühidalt ja räägin hispaania keelt. neli punkti. Hispaania kronoloogiline plaan on vana, väga vana. ta on pärit möödunud sajandist, tegelikult juba eelmisest aastatuhandest sest äh, see sai alguse Josep Borrelliga, kui ta oli Felipe Gonzalez'e minister. ma ei hakka kedagi süüdistama siin, tahaksin äh, teile öelda lihtsalt, et protsess on väga pikk olnud, väga kulukas. teine punkt. praegune Hispaania ametis olev valitsus on kindlasti tähtaegadest kinni pidanud, nagu komisjon seda öelnud on, aga praktiliselt viimasel minutil ja seega eh, siis langetatud otsuseid on piisavalt juba kritiseeritud. sooviksin tänada delegatsiooni, kes kaheksandast kümnenda veebruarini eh, külastas eh, Hispaaniat, mida, mille eesotsas oli kolleeg Tšaki, suur tänu. ta tegi suurepärase töö ära ja arvan, et äh, ta koostas ka hea raporti ning veel üks kommentaar, mis puudutab nüüd poliitikat. kui meie sõber Shaki ütleb, et äh, raport ei pea olema poliitiline, siis tahab ta kindlasti öelda, et ta ei äh, pea olema parteipoliitiline ja sektantlik, aga loomulikult poliitiline õilises mõttes äh, siis, äh, mis muidu me poliitikat siin ei tee, siis mida me siin teeme, keskkonnakaitse näiteks on poliitiline lahendus, on neid, kes äh, looduste kaitse ja seda hävitavad. ning sellega seoses tuleb öelda, et Ebro puhul ei ole oluline mitte ainult äh, füüsiline hulk, vaid see ka, kui, millise kvaliteediga eh, vesi eh, on. tegemist on siin ka mitte ainult füüsilise, vaid ka keemilise aspektiga. ja neljas punkt lõpetangi. hoolimata sellest, et raport on meie meelest kiiduväärne ja aitäh selle eest eh, leiame, et muudatusettepanekute esitamine, mis ei ole äh, parteipoliitilised, mitte sektantlikud, ühesõnaga, äh, mis on oma iseloomult protektsionistlikud, äh, keskkonnakaitselised, on meie meelest oluline ja sealjuures rakendame kogu asjast meditsiinilist põhimõtet ehk siis mitte halba teha ja räägime siin sellisest hüdroloogilisest plaanist, mis äh, teeb halba, mis on kahjulik, nii et suur aitäh tehtud töö eest ja olen kindel, et jõuame äh, õnneliku lõpuni. suur tänu, juhataja! Thank you very much. Now I have two more. suur tänu, mul on kaks sõnasoovi ja me hakkame ajakavas, ajakavaga hätta jääma, et härra Hambos ja siis Angela ja siis kõik härra Kampus, palun. suur tänu yeah.. ma üritan ajast võimalikult äh, kinni pidada, räägin lühidalt, sest siin on väga palju arvamusi juba välja öeldud. ja kõigepealt sooviksin ma tänada kogu südamest äh, meie missiooni juhti ja kõiki selle liikmeid, te olete selle äh, juures väga tubli töö ära teinud ja üritatakse sealjuures arvesse võtta neid eh, e-, petitsioone, mis eh, esitati, kui räägitakse petitsiooni esitajate, eh, kui räägitakse visiidist nendega, siis nad, et nad ütlevad, et nad tulid siia ja kuulasid ja meid tõesti kuulasid ja neil ei olnud tõesti muljet, et Brüssel on kohutavalt kaugel Eh, nad leidsid, et, eh, et, eh, et missiooni liikmed olid väga abivalmid ja mm, valmis kuulama ja kui räägime, kui proovime olla empaatilised, siis võime ka aru saada sellest, et äh, olukord äh, on väga keeruline, sest tõepoolest veeressursside kasutamine on keeruline ja keeruliste probleemide jaoks ei ole võimalik leida lihtsaid lahendusi. lihtne on aga direktiivide poolt äh, esitatud kohustuste täitmine, komisjon peab tegema oma, täitma oma rolli, mitte kaugemale minema, täitku oma rolli, käit- ja käitugu oma pädevuse põhiselt ning veeressursside kasutamine, lindude kaitse, looduskeskkonna kaitse on nende pädevuses ja siin on asi lihtne, kas seadust täidetakse või mitte. meie soovime, et seadusi täidetakse, direktiivi eh, täidetakse. raport tundub olevat väga hästi välja töötatud ja arvan, et see võib osutuda kasulikuks Euroopa Komisjoni jaoks eh, tõesti, tegemist on tehnilise raportiga, kuid samas poliitika eh, tähendab ju seda, et üritame olukorda parandada ja üritame säilitada eh, tasakaalu, nagu eh, meie missioonijuht seda soovitas ja esitame muudatusettepanekuid. ja tänan missiooni liikmeid, eriti selle juhti. Thank you very much, Angela. suur tänu, Angela hey,. Eh, suur tänu. tere jälle. kõigepealt sooviksin tänada raportööri ja variraportööre ja sooviksin öelda seda, et eh, see missioon eh, korraldati tänu Teho ja äh, THS ja Ebro vesikonnade kaitseorganisatsioonide poolt, kelle seas, seas on muidsuses palju naisi, et Teho eh, ka jõe juures ehit-, juurde ehitati kanal, mis eh, võtab kaheksakümmend eh, protsenti jõe veest endale ehk siis kaheksa liitrit kümnest kaob ära, see suunatakse kastmisesse. arvan, et tuleb luua sellised hüdrograafilised paarid, plaanid, mis oleks realistlikud ja samas tuleb välja töötada ka jätkusuutlikud kasutusplaanid ja iga peaks loodama sellised plaanid, et vesikonnad Eh, säiliks, sest vesi pole piiramatu. vastupidi, tuleb eh, teha kõik selleks, et raport oleks realistlik ja sooviksin, et Euroopa Komisjon paluks, et võetaks kasutusele meetmed eh, veeressursside ülekasutamise kohta ning Eh, kontrollitakse üle, kas eh, THÜ puhul eh, täidetakse raamdirektiivi. suur tänu, me tõesti öö, oleme ajakavast maas, aga härra Ortesol tuli kusagilt jälle tagasi. meil on, ma käisin Iconis hääletamas. kas teil on midagi väga olulist öelda, mida keegi teine kindlasti ei ole öelnud? jah, see on väga oluline, kui tohib. ma annan teile kolmkümmend sekundit see võtab veel vähem, ma tahtsin tänada härra Šakit äh, raporti eest. me palusime delegatsioonil teha objektiivse raporti ja keskenduda faktidele ja ma arvan, et, et oledki just seda teinud. et Hispaania veepoliitika ei tööta ja sinna tuleb teha muutusi, ainult ja see on õige. Te võite küll oodata meie poolt veel muudatusettepanekuid mõningate täpsustuste osas. kui me loeme kogu seda raportit, siis eh, meie arvates analüüs on eh, suurepärane, aga üks järeldus minu meelest on puudu ja äh, meie ettepanek, muudatusettepanek on see, et Hispaania valitsus peaks tagasi võtma selle veepoliitika ettepaneku ja selle ettepaneku me teeme suur, suurepärane, aitäh ja peaaegu saite ajaga hakkama. nii, nüüd ma teeksin kokkuvõtte ja mul oleks hea meel, kui keegi seda kuulaks ka. suur tänu arutelu eest. ma tooksin välja Baltšaki, kes on petitsioonide komisjoni nimel äh, võtnud selle olulise rolli ja tegi suurepärast tööd delegatsiooni juhina Hispaanial. ma tahaksin tänada ka sekretäriaati, eriti Karinat, kes tegi äh, suurepärast tööd, püüdes tasakaalus hoida kõiki neid kolleege, kes alati ei ole väga hästi manööverdatavad, aga see oli väga viljakas ja hea äh, visiit, nii et suur tänu sekretäriaadile ja delegatsiooni juhile ja kahjuks ma ei saanud ise osaleda, aga ma olen teile väga tänulik tehtud töö eest. muudatusettepanekute tähtajaks soovituste osas on kahekümne teine juuni kell kaheksateist null null, mis tähendab seda, et kirjeldavat osa ei saa muuta, ainult neid ühte-teist soovitust, mis on välja toodud. nii et nüüd minge koju, tehke kodutöö ära, tulge hommikul vara kontorisse tagasi ja kohtume jälle. ilusat õhtut kõigile!